ja guten Nachmittag. tere pärastlõunat. tere tulemast meie korralisele koosolekule, palun võtke istet. meil on piisavalt toole kõigile Teid ei ole vaja istuma panna. tere tulemast eelarve kontrolli komisjoni korralisele koosolekule. Teile on edastatud meie päevakord, keegi pole mulle edastanud muudatuste soove, sellega on see kinnitatud. teiseks keelerežiim, nagu meie uudiskirjas kirjas on need keeled olemas ja samamoodi kantakse seda ka siseveebis üle ja ka koordinaatorite soovitused on kinnitatud, kui koosoleku lõpuni keegi proteste ei esita. seega päevakorrapunkt number kolm. pärast äh, ajakirjaniku Jan Kutšaki ja tema kihlatu mõrvamist käis Euroopa Parlamendi delegatsioon Slovakkiasse. sisekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni liikmed olid siis äh, Slovakkias, meil on siin piisavalt müra, et kas lähete nüüd minema või ma lihtsalt ei ole võimeline sellise müra taustaga töötama. ja see kehtib ka teie kohta seal taga muide. pärast äh, visiiti Slovakkiasse, mille otsustasid siis fraktsiooni esimehed pära-, kohe pärast Jan Kutšaki ajakirjaniku mõrva, ka mina käisin kohal koos äh, kahe kolleegiga eelarve kontrolli komisjonist ja nüüd on tähtis, et ka meie eelarve kontrolli komisjon läheks eraldi Slovakkiasse, me oleme teinud suuri samme edasi, te mäletate, et äh, ajakirjanik uuris Euroopa fondide, Euroopa vahendite kasutamist, eriti mis puudutab põllumajanduskomisjoni, põllumajanduspoliitikat. viimane artikkel, mille kallal ta töötas äh, oligi just selle kohta, aga samal ajal äh, midagi uut seal aja, ajakirjaniku artiklis polnud, nii et me tegelikult ei tea, mis on mõrva motiiv. siis, kui käisime Slovakkias, juba räägiti äh, ÜPP rahadest ja maaelu arengu rahadest ja on täiesti selge, et kui me hakkame täpsemalt uurima, siis me ikka leiame midagi ja muidugi leidsime otsetoetuste puhul oli probleeme ja ka põllumajanduskulutustega Slovakkias tõesti nägime me asju, mida me kuskil varem Euroopa Liidus näinud pole. nii et me tegelesime siis selle küsimusega ja samamoodi oleme olnud ühenduses Ida-Slovakkia põllumeestega, kes on meile kinnitanud, et nad olid Jan Kutšakiga ka, ka Äh, ühenduses, äh, mõned kahtlusalused on vahistatud, motiiv on ikka veel ebaselge, aga sellegipoolest on meil mitu head põhjust minna Slovakkiasse selleks, et uurida neid probleeme, mida me seal nägime ja ütleksin veel, et meie komisjon kahjuks äh, otse toetuste eest vastutava ametivõimu juhiga on kohtunud. me saatsime talle kolmkümmend küsimust, ta on nendele küsimustele ka vastanud ja Slovakkia jaoks on väga tähtis ja ka Euroopa vahendite maine jaoks on tähtis, et me läheme sinna kohale, et kõigepealt läheme siis Ida-Slovakkiasse ja liigume sealt pealinna poole seitsmeteistkümnendast üheksateistkümnenda detsembrini soovime siis sinna minna. mul on väga hea meel, et kuus kolleegi on lubanud kohale tulla ja ma tõesti palun, tulge kindlasti kohale, ärge öelge ära, sest tegemist on tähtsa reisiga, sest me räägime siin Euroopa vahendite mainest ja meie ülesanne on siis anda oma panus selle maine kaitsmisse. nüüd päevakord on päevakorra projekt on teile edastatud, kõigepealt lähme Kosicesse, Ida-Slovakkiasse. kohtume seal siis piirkonna, piirkondliku omavalitsuse esindajatega, talunikega, talunike esindajatega. ja kohtume ka nendega, keda me siin juba oleme kohanud, need põllumehed kes on siin Euroopa Parlamendis käinud, äh, nendega kohtume uuesti, siis on neil uued tõlgid, sest siiamaani on meil tõlkidega probleeme olnud, nad ei olnud valmis tõlkidega koos töötama. ja samamoodi kohtume ka vabaühenduste esindajatega. ning lõpetuseks äh, vii-, veedame päeva pealinnas Bratislavas, kus kohtume siis nende tavapäraste kahtlusalustega, äh, peaprokuröriga ja ka põllumajandusministriga, kellega me oleme korra juba kohtunud, samamoodi ka peaministriga, keda me ka korra juba kohtasime ning samamoodi ka Slovakkia Vabariigi presidendiga. seda sellepärast, et, et tema on teinud märkuseid korruptsiooni kohta ja me tahaksime temaga just korruptsiooniküsimustest rääkida ning meil me oleme täiesti teadlikud, et äh, sellistel avaldustel on alati poliitiline taust, kuid ma ei taha poliitilist tausta kohe algusest kõrvale jätta, peale selle huvitavad mind faktid. nüüd annaksin sõna komisjonile, proua Poihmann, kes tuleb ka meiega kaasa, meil on väga hea meel, nii et proua Poihmann, teil on sõna uh,. Thank you, chair. aitäh, proua juhataja. jah, loomulikult, nagu te ütlesite siis süüdistusi on esitatud palju seoses Slovakkiaga. Te olete rääkinud ka juba makseasutuse juhiga ja praeguse hetkeni, nagu meie oleme TG Agri poolt öelnud ja volinik Hogani poolelt ka, siis kõik süüdistused, mis on jõudnud meieni, on seotud pettuse või võimu kuritarvitamisega seoses nende rikkumistega ja seega on need edastatud Olafile Olav uurib seda küsimust ja niikaua, kuni Olavi uurimine käib, ei lähe TG Agri samal ajal mingit auditit läbi viima, aga me oleme Olafiga tihedas kontaktis seoses nende juurdlusega ja kui nad tuvastavad midagi, mis on, ütleme, süsteemsem ja mis on seotud makseasutusega ja akrediteerimiskriteeriumidega, mis puudutavad makseasutust, siis loomulikult TG Agri hindab ka finantsriskifondile ja võtab asjakohased meetmed, mis osutuvad vajalikuks. oleme saatnud teile briifingu dokumendi, mis pakub ülevaadet otsetoetustest, mida on slovakkidele antud, Slovakkia Vabariigile ja sellega oleme proovinud Äh, ka viidata asjakohastele õigusaktidele. ma tean, et teie komisjon on hinnanud nii seda, kui, mil on kellelgi õigus otsetoetust saada, käib arutelu selle kohta, et kas see on seotud äh, asjaõigusliku nõudega maa suhtes või siis on see seotud maa- ja põllumajandustegevusega sellel maal. me oleme seda nüüd hinnanud, aga Euroopa Liidu õiguse kohaselt võib olla äh, kas selline siseriiklik õigusakt, mis kinnitab siis maa omandit või siis nagu ütleb Euroopa Liidu õigusakt, et maad tuleb kasutada. aga maad võib kasutada nii omandivormis kui ka seda lihtsalt mingis muus õiguslikus vormis kasutades põllumajandustegevuseks. nüüd aga need süüdistused on olnud seotud sellega, et jõuga minnakse kasutama maad, mida omab keegi teine, on viidatud ka kohtuotsusele, mis on öelnud, et kui inimesel on õigus, kui inimesel on maa suhtes kehtib omandiõigus, siis ta võib ka saada otsetoetusi. Euroopa Kohtus on samuti olemas asjakohane praktika, vähemalt kaks lahendit, mille puhul Euroopa Kohus on öelnud, et vahetevahel ei piisa omandiõigusest, vaid peab vaatama seda, kes ka päriselt põllumajandusliku tegevusega selle maa peal tegeleb, ehk siis see ei ole nii otsekohene teema, aga kui kellelgi omab maad, keegi tahab seal põllumajanduslikku tegevust äh, teha, aga keegi teine tungib sinna jõuga, siis see on loomult kriminaalne ja tõesti huvitav, kui ma tulen ka missioonile kaasa, siis oleks kuulda huvitav, mida ütleb makseasutus selle kohta ja nagu öeldud, Olav hindab seda olukorda, kui asi puudutab siseriiklikku õigust ja mingeid õigusi maa suhtes ja kui makseamet, makseasutus maksab toetusi lihtsalt omanikule, siis asi ei puuduta Euroopa Liidu rahastist kui sellist, aga tõesti, kui makseasutus süsteemselt äh, nii-öelda jaotab maad inimestele, kes on jõuga selle enda kätte võtnud, siis loomulikult on see makseasutust puudutav probleem ja seega peab vaatama, mis Olavi juurdlusest välja tuleb ja muidugi hoiame sellel pilku peal. lisaks sellele, briifingus eh, on eh, lahti kirjutatud ka meie tavapäraste audit-, auditi tegevust äh, sisu Slovakkias, praegu on nimelt kaks auditit Slovakkia osas. Slovakkia rakendab kahte tegevuskava, esiteks seoses maaelu arenguga ja teiseks äh, pööratakse tähelepanu makseasutusele, kuivõrd nad on ise öelnud, et nende veamäär on päris suur, mis on üldse viinud järeltegevusteni Äh, Slovakkia suhtes aastal kaks tuhat seitseteist DG Agri poolelt, ehk siis auditid käivad, me teame, missugune on olukord Slovakkias. ja teine meiepoolne tegevus pärast neid süüdistusi, süüdistusi ka makseasutuse juhi suhtes, kui ta juunikuus siin oli, nimelt me suhtleme pädeva asutusega Slovakkias, kuivõrd pädev asutus on see, kes loomulikult vastutab makseasutuse akrediteerimise eest ja kui on probleeme akrediteerimiskriteeriumidega, siis tuleb suhelda pädeva asutusega. esimene vastus oli selline, et lähtuvalt pädeva asutuse seisukohast ei ole akrediteerimisega mingeid probleeme, ei ole probleeme sellega, kuidas makseasutus oma tööd teeb, aga loomulikult nende süüdistuste valguses me veel hindame olukorda ning pädevale asutusele on saadetud ka teine kiri ning meie, minu talitused hoiavad sellel pilku peal. arvan, et sellega sõnavõtu lõpetan ja ütlen, et minagi ootan teiega koos lähetusele minekut ja loodetavasti saan pakkuda teile ka vajalikku sisendit, aitäh! ja, vielen Dank. Also. jah, suur tänu. ikka pean ütlema, et see kõik äh, kõlab väga kohutavalt, me läheme sinna kohale, me ei tea täpselt, millised on asjaolud, võib-olla nii, võib-olla naa põhimõtteliselt kogu aeg äh, öeldakse meile midagi ja me ei saa seda kontrollida, nii et meil on seal kohapeal olukord väga raske. nii et proua Poihmann, äkki me saaksime seda probleemi kuidagi selgemalt välja tuua, identifitseerida? et me tooksime need probleemid selgemalt välja, millega me siis peame seal kohapeal tegelema well,. Think... arvan, et selgelt eksisteerib teatud probleem, mis on ka tuvastatud. see, mis ei ole praegu veel selge ja mis on oluline, eh, oluline on nüüd küll oodata Olavi uurimise tulemus ära, aga ka süsteemsest vaatevinklist tuleb mõelda sellele, kas need inimesed, kes vahetevahel ütlevad, et maa on nende oma või et nad võivad seda kasutada, et kas see õigus nõnda teha tuleneb näiteks nende põllumajandustegevusest või on asi selles, et makseasutus teeb mingeid otsuseid, mis on tegelikult valed otsused. aga kui makseasutus ei ole näiteks teadlik sellest, nendest vägivallaaktidest, jõuga maale tungimisest, jah, ma saan aru, selliseid kirju on saadetud, aga asi on siis selles, et kas makseasutus teeb valesid otsuseid, kas see on süsteemne probleem ja küsimus on ka muidugi selles, kuidas siseriikliku õiguse järgi inimesed maad kasutavad, kuivõrd küsimus ei ole ainult selles, et ettevõtjad lähevad kuhugi maad kasutama, mida nad ei tohiks kasutada, vaid asi on ka selles, et suured toetuse saajad saavad asjakohaseid lepinguid, mille pinnalt nad tõendavad, et nad võivad toetusi saada. ehk siis need on need kesksed küsimused siin ja loodetavasti teie missiooni käigus on võimalik rohkem asjaolusid süvitsi välja selgitada, aga tõesti, praegu ei ole piisavalt teavet meil ja tahaksin ära oodata Olafi eh, juurdluse tulemused, enne kui ütlen teile lõpliku vastuse. Ja, danke schön. Wir haben ja extra gewartet bis zum... Ja, ootasime ekstra aasta lõpuni, et alles siis teele asuda, sest minu arvates on õiglane, et me läheme kohale seda väga emotsionaalses olukorras ja hiljem ei saa järeldustega tegeleda. on tõesti väga tähtis, et me tegeleksime tagajärgedega ja me ei tohi sinna minna liiga vara ja ma tõesti loodan, et meil vähemalt õnnestub õigeid küsimusi esitada. ootan seda ka kolleegidelt ja kohale siis tulevad minuga koos nüüd läks mul see programm kaduma. mul on siin liiga palju pabereid ees ja tõesti kaotan asju pidevalt. proua Schmidt, kolleeg Štehhovski, Türek Voon, Wolf Klints ja kolleeg Tšernetski võeti just praegu maha nimekirjast, nii et saaksime kaks kolleegi veel kaasa võtta, nii et tõesti teen veel reklaami sellele reisile sest väga vajalik oleks, et see huvitaks ähm, see küsimus ja koha pealt siis proua Smolkova ja kolleeg Manka on ka veel, nii et tõesti, kallid kolleegid, mõelge selle peale, kui tähtis oleks, et äh, meil oleks piisavalt suur äh, delegatsioon. mulle valmistab see natukene muret, sellepärast et äh, meedias pajatati, et kinni on võetud arvatav mõrvar, identifitseeritud on ka auto, millega ta sõitis, aga me ikka veel ei tea, miks ajakirjanik mõrvati ja sellepärast tõesti oleks väga tähtis, et me sinna korraliku turmtulena kohale läheks. ja et me saaksime siis ka Slovakkialt korralikud aruanded kõikide fondide kohta, mille kaudu siis Slovakkia raha saab, me ei hakka siin tõesti kriminaalmenetlusega tegelema, meid huvitab see ainult nii palju, et see on seotud Euroopa Liidu vahenditega ja see ei saa meie jaoks olla ükskõik. kas kolleeg Štehovski soovib sõna saada? ma tõesti loodan, et ülejäänud, kes on ennast üles andnud, tulevad ka kohale ja kaustas on teil ka kõik need erinevad küsimused olemas. nii et te saate nüüd siis äh, sellega tutvuda. proua Poihmann, mul on teile veel üks küsimus. me nägime, et põllumajandust iseloomustab äh, Slovakkias see, et on suurtalunikke ja väga väikeseid talunikke. näiteks on kaksteist talunikku, kelle haritav maa on kõigest pool jalgpalliväljakut. et kas see on ka kuidagi seotud nüüd maksetega või on siin mingi muu asi mängus? arvan, et see küsimus on väga keeruline. ma analüüsin seda meeleldi, aga see küsimus, see probleem, te ütlete õigesti, aga täna hommikul saatsime teile kõige hiljutisema aruande otsetoetuste jaotuse kohta Slovakkias, Slovakkias ja vist ka Tšehhis on nõnda, et on võimalik näha, et otsetoetused jaotuvad, suur osa otsetoetustest makstakse ära suurte osadena, märksa suurematena kui Euroopa keskmine. et paistab, et just nendes kahes liikmesriigis, Tšehhi-Slovakkias, on see olukord selline. aga samaaegselt on ka väikepõllumajandustootjad ja mina nüüd ei ole see inimene, kes saab öelda, et kas asi on seotud sellega, et on palju väikepõllumajandustootjaid Slovakkia Vabariigis, aga tõesti otsetoetuste jaotus Slovakkias ja ka Tšehhi Vabariigis on pisut teistsugune võrreldes ülejäänud Euroopaga. see oli tõesti väga huvitav näha siin, et kuidas üheks, kaheksakümne üheksandal aastal toimunud pöördega meie ei ole ikka veel piisavalt tegelenud, nii et uuele parlamendi koosseisule teen ettepaneku, et vaadake neid tüüpilisi küsimusi, eriti mis puudutab maa omandiõigust ja neid suuri riiklikke fonde. Slovakkias on näiteks suur riiklik fond, mis haldab omanikuta maad ja seal siis antakse siis seda rendile, aga mis, mida see täpselt tähendab, omanikuta maa? Äh, ka kohapeal ei olda selle definitsiooniga rahul, see on tekitanud väga palju probleeme, nii et tõesti oleks hea, kui uus parlament ja uus eelarve kontrolli komisjoni koosseis sellega tegeleks, selleks et äh, vaadata täpselt, kuidas vahendeid kasutatakse, võib-olla oleks meil vaja uuringut ka selle kohta, et kuidas on lugu omanikuta maaga äh, Ida-Euroopas, sest selle küsimusega äh, tuleb meil samuti lahendusi leida. härra Štehhovski, palun järgmisena. aitäh, ma arvan, et peamine probleem ja selle kohta on ka eh, põllumajandustega kuul-, põllumajandustootjatega kuulamine korraldatud, probleem on selles, et Euroopa Liidu toetusi makstakse teatud gruppidele, kellele see maa tegelikult ei kuulu. ja viimastel aastatel on Euroopa toetusi makstud mitmel korral maale, maa eest, mis on kellegi teise omandis. ja teatud sellise manööverdamisega on maa väikeomanikelt ära võetud ja see on samuti midagi sellist, millel me peaksime tulevikus keskenduma. me peaksime tagama, et maksed või toetused ei ole seotud ainult maaga vaid ühtlasi peaks ka kinnitama seda, eh, kuidas omanikud maad eh, kasutavad. mõrvatud ajakirjanik eh, samuti tegeles selle teemaga, nimelt eksisteerivad maffiastruktuurid, mis on olnud seotud kohalike omavalitsuste organitega ning kohalikud omavalitsused on rakendanud teatud programme, millele oli aga juurdepääs olemas ainult nendele samadele maffia või muudele sellistele struktuuridele. ja seda proovis äh, ajakirjanik ka oma artiklis kirjeldada, mille kallal ta töötas. ning äh, ka see on midagi sellist, millele Olav peaks tulevikus keskenduma. toetusi ei peaks makstama ainult teatud maaomanike rühmale, jutt on ju miljonitest või isegi miljarditest eurodest, miljonitest eurodest. ja tahaksin ka öelda, et teatud ettevõtjate või äriühingute puhul ei ole omandistruktuur päris selge mis tähendab ka seda, et teatud juhtudel oli tegemist äriühingutega, mis tegelesid rahapesuga ja ka see on üks teema Olafile. minu hinnangul on tegemist millegagi, millest ei tohi ka meie mööda vaadata. jah, sellised seaduslikud lüngad on tõesti suureks ohuks kogu Euroopa Liidu jaoks ma arvan, et oleks tõesti hea, kui me midagi sellist identifitseerime, siis me peaksime ka äh, rääkima riiklike parlamentide ko-, kolleegidega, sest nemad peavad siin ka seadusloomega selles valdkonnas tegelema. mulle tundub, et siiamaani me ei ole piisavalt sellele tähelepanu pööranud. aitäh, juba ootame seda reisi, see kohe kindlasti ei kujune lihtsaks, sellepärast palun lugege teile edastatud materjali, valmistage ennast ette ja järgmine päevakorrapunkt ja me ootame eelarve eest vastutavat volinikku, kes eelarvekomisjonis esitleb uut eelarvet. neliteist kolmkümmend hakkasid nad pihta ja mul pole aimugi, kui kaua see kestab. Mhm. ja genau, also wir, wir müssen das, wir warten jetzt bis er kommt. ootame, kuni ta tuleb ja siis saame pihta hakata. ja, aber genau, genau, wir warten, oder genau, let's, let's start with a chord. alustagem äh, kõigepealt kontrollikojaga, kontrollikoja raport voliniku koht, tegevuse kohta, päevakorrapunkt number neli härra Lazaro Koslovs ja Gregor, tere tulemast. täna räägime peatükkidest kaks ja kolm äh, Kontrollikoja aastaaruandest ja hakkame lihtsalt pihta, ootame volinikku ja kaua see vast enam minna ei saa. Concha, madam Gressler, raportöör, madam Ayala Sender, honorable lugupeetud proua Kressle, lugupeetud proua Jana Sender, lugupeetud mm, kontro-, äh, eelarve kontrolli koja, <laughs> eelarve kontrolli komisjoni liikmed, ähm, tutvustasin teile äh, varem juba aastaaruannet, täna äh, jätkame siis horisontaalküsimusi puudutavate mm, küsimustega, mis puudutavad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve rakendamist minu kolleegid härra Koslas ja härra Gregor ähm, tutvustavad peatükke kaks ja kolm. ja kontrollikoja liikmena, kes vastutab äh, aastaaruande eest ja äh, viienda äh, koja Äh, esimehena tutvustan teile peatükke üks, neli ja viis ja kinnitavat avaldust. Äh, äh, korralik ülevaade on antud Euroopa Liidu raamatupidamisest, kõik sissetulekud on reeglitele vastavad, neljandas peatükis tegime märkus, see ja üks neist puudutas täiendavaid äh, sissetulekuid ja veeta- ja käibemaksu ja andsime kvalifitseeritud avalduse maksete äh, legaalsuse kohta mingisuguseid äh, sisulisi vigu ei olnud ja rubriigis viis ähm, The other part, reimbursement payments were affected by ka samas investeeringute puhul oli võimalik ehm, märgata märkimisväärset veamäära, küll aga see piirdub ainult komisjoni poolt hallatavate ehm, maksetega, mis on seotud näiteks teadustegevusega ja ka selliste maksete puhul, näiteks ühtekuuluvus, mille puhul on ehm, jagatud täitmine ette nähtud ning meie tulemused on suuresti sarnased komisjoniga, küll aga me ei saa olla niivõrd optimistlikud kui komisjon nende iga-aastases hindamis- ja tulemusaruandes. komisjon, eh, komisjoni prognoos jääb ka meie prognoosi raamesse, aga selle madalamasse ossa. meie leiud seoses eh, tulude, maksete eh, nõuetele vastavusega on üldiselt positiivsed koostöö komisjoniga ja parlamendiga, eriti teie komisjoniga, on aidanud neid tulemusi saavutada ning me toetame teid ka edaspidi Euroopa Liidu finantsjuhtimise tugevdamisel ja tugevuse tagamisel, aitäh! kas keegi kontrollikojast sooviks veel sõna, härra Kozlas või härra Grigor? Thank you uh,, thank you, madam chair uh.... aitäh, proua juhataja lugupeetud raportöör, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud volinik, ütleb kõneleja. Ähm, see aastaaruanne analüüsib ähm, eelarve täitmist ja selle peatüki eesmärk on pakkuda teile ja ka teistele sidusrühmadele asjakohast teavet aasta kaks tuhat seitseteist kohta, täpsemalt siis praeguse olukorra mõjude äh, kohta nii pikemas kui keskpikas perspektiivis kui ka lühemas perspektiivis ning sellest peatükist on võimalik ka leida teatud sisendit järgmise MFF-i arutelu jaoks. lubage, ma keskendun mõnele küsimusele, mis on minu hinnangul selle peatüki puhul ehk kõige olulisemad. esiteks, nagu varasematelgi aastatel, oli kohustuste ja assigneeringute vahel märkimisväärne vahe ning see vahe on ka aastate jooksul, mitu aastat järjest juba, kasvanud. see on viinud olukorrani, kus äh, praegused kulukohustused ületasid eelmise aasta rekordid ning meie prognoos on selline, et nad kasvavad veelgi enam. see tähendab seda, et ähm, järgmise MFF-i alguses on võimalik märkimisväärseid äh, makseassigneeringuid vaja ette näha, et praeguse perioodi puudujääke korvata. vahehindamise tulemused meie hinnangul tegid eelarve, see, teevad eelarve äh, paindlikumaks ja on suurem tõenäosus, et me ei satu olukorda, kus äh, järgmise MFF-i jooksul on ehm, märkimisväärne nii-öelda backlog maksetest. struktuursete investeeringute fondide kasutamine on olnud endiselt probleemne liikmesriikides, nimelt kasutamata vahendite hulk järele jäänud kolmeks aastaks on paljudes liikmesriikides veel kõrge, me tegime ka väikese uuringu nende viivituste põhjuste väljaselgitamiseks ja see uuring põhimõtteliselt kinnitas neid tulemusi, mille oli saanud ka komisjon. ehk siis oma aruandes rõhutame seda, et tõhus ja efektiivne planeerimine on vajalik ning vajalik on ka korrektne rakendamine selleks, et ähm, tulla toime Euroopa Liidu eelarve suure tsüklilisusega. järgmiseks periood kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, selle kohta ütleksin, et kokku oli kulukohustusi nelja koma nelja miljardi eest, mis oli üks koma kolm mi-, protsenti kogusummast, ehk siis võib öelda, et liikmesriigid suutsid eelmise perioodi lõpuks äh, ka vajalikul määral kulutusi teha. Äh, samuti pakume teavet ka alternatiivsete rahastusmudelite kohta, mida kasutatakse Euroopa Liidu eelarves järjest rohkem äh, analüüsisime usaldusfonde ning ka Türgi pagulasrahastut. pakkusime teavet nende struktuuririskide ja väljakutsete kohta analüüsisime ka Euroopa Liidu eelarve finantsinstrumente ning tuvastasime, et nii nende maht kui ka liigilisus on suurenenud. EFSI raames ja ka Kestliku Arengu Fondis on nüüd võimalik rohkemaid vahendeid märgata. kui pilt muutub kirjumaks, siis on tarvis ka järelevalvet eh, hoolikamalt teha ning nagu aruandes on öeldud, siis eh, just see aspekt võib kujutada endast teatud väljakutseid. järgmiseks. Euroopa Liidu eelarve eh, võimalikud ohud Euroopa Liidu eelarvele, nimelt tagatiste äh, hulk on nüüd paisunud kaheksakümne seitsmele miljardile aastal kaks tuhat seitseteist. ja kokkuvõtteks meil on ka kolm soovitust komisjonile. esimene soovitus puudutab seda, et tuleks mõelda võimalustele rohkemat ja paremat teavet esitada eh, lõppfaasis nende vahendite kohta, mille puhul on jagatud täitmine ette nähtud siis äh, ütleksime ka, et komisjon võiks paremini analüüsida kõiki suuri ettepanekuid, mis tekitavad mingisuguseid jätkuvaid kohustusi Euroopa Liidu eelarvele, ehk siis äh, soovitaksime, et komisjon sellist analüüsi alati teostaks, ka stressitesti stsenaarium peaks kaasnema iga olulise seda liiki ettepanekuga. ja viimaseks kutsume üles komisjoni äh, leidma äh, nii-öelda backlogi probleemile äh, lahendust, võttes arvesse seda, kui palju on veel täitmata kulukohustusi, aitäh. Thank you very much uh, for the floor, madam chair uh,, madam raportöör, honorable. aitäh, lugupeetud uh, esinejana, lugupeetud raportöör, lugupeetud kont-, uh, kontrolli, errori kontrollikomisjoni liikmed, tutvustaksin uh, peatüki kolm meie aastaaruandest, Ehm, tulemuste saavutamine Euroopa Liidu eelarve abil, et ehm, seal on nagu kolm peamist mm, valdkonda, esimeses ehm, analüüsisime sellel aastal eelarve abil saavutatud tulemusi, me valisime välja küsimuse, et kas komisjon kasutab ära tulemuste näitajate, näitajaid piisavalt palju öö, otsuste tegemisel, teiseks öö, Äh, tegelesime selle, nende eriraportitega, mis võtsime vastu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja äh, kolmandas osas ähm, tutvustame siis äh, meie soovituste kokkuvõtet ähm, ja nendega tehtud tööd aastast kaks tuhat neliteist. et me olime siis võtnud aluseks tulemusaruanded, kuue peadirektoraadi tulemusaruanded kolmekümne peadirektori, direktoriga äh, äh, tegelesime äh, kahesaja neljakümne ähm, mänedžeriga, viisime läbi ähm, uurimuse, millele vastas umbes kuuskümmend protsenti neist ja viis lõppjäreldust esimeses osas kolmandas peatükis meie hinnangul saaks komisjon tulemuslikumalt kasutada mm, tulemuste hin-, tulemuste näitajaid ja sellest ähm, oli juttu ka meie uue programmperioodi mm, dokumendis ja komisjoni järgmi-, ettepanekus on arvesse võetud seda, et äh, probleeme oli paindlikkusega ning äh, me tegime äh, ka järelduse, et eelarve läbivaatamine ei olnud seotud tulemustega, aga komisjon on võtnud arvesse Äh, erinevatel tasemetel neid äh, arenguid ja erinevates äh, strateegilistes raamistikes võetakse arvesse seda, ähm, erinevad peadirektoraadid on üritanud välja töötada IT mm, arendusi, mis võimaldavad olemasolevaid andmeid paremini ära kasutada ning komisjoni tulemusanalüüsid äh, äh, annavad tulemuseks väga palju andmeid, aga need ei saabu alati õigeaegselt ning analüüsisime ka seda, et mil määral tulemusnäitajaid äh, pärast kasutatakse ja me tegime järelduse, et tihti ei mm, võeta meetmeid, kui ei saavutata püstitatud eesmärke ja üks meie vastajatest ütles, et mingeid meetmeid ei järgnenud, kui tulemus, eesmärke ei saavutatud. komisjon üldiselt ei seleta tulemusteabe kasutamist ja tulemusaruannete tulemusi peadirektoraatides eelmisel aastal analüüsisime siis seda tulemuskultuuri arengut ja meie uurimus näitas, et vaja on koolitust ja tulemusandmete ähm, kasutamist, vaja on teavet ja häid praktikaid paremini tutvustada. ja pea, kolmanda peatüki esimeses osas andsime viis soovitust, tõstaksin esile teise, et me peaksime keskenduma sellele, et meil oleks äh, ajakohane info tulemusaruannete kohta, soovitus neli, et äh, teavet tuleks anda selle kohta, et äh, kuidas kasutatakse tulemus, tulemuste alast teavet ja viies soovitus, soovitame meetmeid parandada selleks, et keskenduda komisjoni siseses töökultuuris tulemuste jälgimisele ning äh, teine peatükk, äh, teine osa kolmandast peatükis äh, tutvustasime eriaruannet, mis võeti vastu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. kakskümmend seitse eriaruannet võeti vastu Kontrollikojas ja kakssada kolmkümmend kaheksa soovitust anti, kolmkümmend üks puudutas suunatud rahastamist, kolmkümmend viis soovitasid õigusakte vastavates valdkondades edasi arendada ja kakskümmend viis soovitasid hindamisele või tulemustega seotud probleemidele. kaheksakümmend protsenti meie soovitustest kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ähm, nendega nõustuti täielikult või osaliselt ning äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal siis vaatame, mis nendest saanud on. ja nüüd räägiksin viimasest osast äh, kolmandas peatükis. me analüüsime seitsme, seitseteist kahekümne viiest eriaruandest, mis äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal avaldati, analüüsisime äh, sada kolmekümmet viit äh, soovitust, mis ka aastal kaks tuhat neliteist avaldati ja vaatasime saa-, siis mis neist oli saanud, et viiskümmend kaheksa neist olid täiel määral ellu viidud, seitseteist protsenti enamuses, üheksateist protsenti ainult äh, osaliselt ja kuus soovitust äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, ei olnud hetkel üldse rakendatud ja sellega ma praegu lõpetaksin, aitäh. Like thank... aitäh, tahaksin tänada Kontrollikoda nende huvitavate peatükkide eest äh, metodoloogilisest vaatepunktist on äh, kolmas peatükk väga oluline ja, ja peatükk kaks äh, finantshalduse kohta ka. tahaksin nüüd tervitada volinik Oettingeri, kes äh, just kohale jõudis. ja te jäite ilma kontrollikoja sissejuhatusest, me tahtsime päevakorraga edasi minna ja nüüd tere tulemast teile, tahaksime teid tänada selle eest, et vastasite seitsmekümne seitsmele küsimusele, ehkki meie meelest küsimus mõnel juhul oli huvitavam kui vastus, aga nüüd saate sõna. proua esimees, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Kontrollikoja liikmed, daamid ja härrad. suur tänu teile kutsumast, ma ei kuulnud küll Kontrollikoja väärtuslike kolleegide väärtuslikke märkuseid, aga ma olin eelarve komisjoni koosolekul selleks, et esitleda kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet äh, ja vastata seal küsimustele selleks, et kolmepoolsed läbirääkimised, mis toimuvad homme, oleksid ka siin kojas hästi ette valmistatud, kuid äh, äh, minu asepea, asepeadirektor oli kohal ja ta annab mulle hiljem aru, mida siin räägiti. eelarve täitmise kinnitamine nimelised kuulamised äh, ja vastused äh, erinevatest peadirektoraatidest andsid minu arvates mõistliku panuse selleks, et parandada Euroopa Liidu institutsioonide administratiivset tööd ja võimekust ja ka tuleviku eelarve poliitika jaoks on see hea. eelarve täitmise kinnitamise menetluses äh, saime me viissada kuuskümmend üheksa küsimust, millele me vastasime kirjalikult. see on selle parlamendi koosseisu viimane eelarve täitmise kinnitamise menetlus, sellepärast ma vaataksin ka natukene minevikku ja teeksin kokkuvõtteid. ma arvan, et äh, üldkokkuvõttes on tulemused positiivsed. selle parlamendi ametiperioodi ajal parandati Euroopa Liidu vahendite kulutamist ja õnneks ka Kontrollikoda seda oma viimases aastaaruandes kinnitab, ütleb, et viimastel aastatel kurss on olnud positiivne. üle poole Euroopa Liidu väljaminekutes on sellised, kus põhimõtteliselt vigu enam ei tehta, sellepärast Kontrollikoda teist aastat järjest sai meile anda ka äh, kvalifitseeritud arvamuse, mitte enam negatiivse kinnituse. ja seega meie parandasime oma haldussüsteeme ja kontrollisüsteeme ning äh, Euroopa Liidu eelarve üldine veamäär on madalam kui kunagi varem viima-, selle ametiperioodi esimesel eelarve täitmise kinnitamise menetluse protsessis oli veamäär neli koma seitse protsenti, nüüd on see kaks koma neli protsenti. pea poole võrra vähem. me üritame parandada ka läbipaistvust finantsaruandluses. lihtsustamine on meie jaoks ülitähtis meil on ka siin olnud äh, päris palju häid arenguid. viimaseks sammuks äh, oli reform eelarve, äh, eelarvereform, mida juhtis ka proua Kressle. meil tuleb Euroopa Liidu eelarve struktuuri lihtsustada, me tegime ka seda me panime peatükid uuesti paika, me vähendasime ka programmide arvu viiekümne kaheksalt kolmekümne seitsmele ja panime kõikidele programmidele selged eesmärgid. Euroopa Liidu eelarve on tulemuslikum ja kulutustega me loome lisandväärtust. me oleme tugevamalt kui kunagi varem suunatud tulemustele ja ma võin teile kinnitada, et äh, poliitika ja Euroopa Liidu eelarve toovad nüüd konkreetseid tulemusi, mis aitavad kodanike igapäevaelu parandada. me parandame majanduse konkurentsivõimet, äh, töötame välja uusi tooteid, jõuame uutele turgudele, seega hoiame me alles töökohti ja loome uusi töökohti taristu valdkonnas oleme me samamoodi väga edukad. raudteevõrgud, maanteevõrgud, digitaalne taristu mängivad tähtsat rolli. samamoodi teeme koostööd teadlastega Horisont kaks tuhat kahekümne kaudu. ma ei ütle, et kõik oleks suurepärane, aga ma tõesti arvan, et me oleme väga palju parandanud äh, ja need parandused julgustavad äh, meid veelgi suuremaid eesmärke paika panema. tahaksin teile tuua ka mõned näited tuleviku eesmärkide kohta. just, järgmise finantsraamistikuga soovime me äh, keskenduda lisandväärtusele. mitte ükski projekt, mitte ükski programm, mitte ükski sent teotusraha ei äh, lähe kulutamisele enne, kui on tõestatud, et see teenib kõik lisandväärtuse loomist. me soovime samamoodi parandada kommunikatsiooni Äh, kodanikele. me ei peaks keskenduma mitte ainult komisjonile, nõukogule, parlamendile, vaid me peaksime arvestama kodanikega, selgitama neile, mida eelarve kaudu soovitakse saavutada. samamoodi tuleb vaadata neid erinevaid vahendite sidumisi me peame tõesti ka õiges valguses neid numbreid, eelarvenumbreid vaatama me oleme sellega juba mitu aastat tegelenud, eriti just viimase kahe-kolme aasta jooksul äh, ja kaks tuhat kaheksateist, üheksateist, kaks tuhat kakskümmend eelarvete puhul peame me vältima olukorda, mis oli meil aastal kaks tuhat kolmteist. me kinnitava avalduse jaoks oleks ka tähtis see, et võimalikult vara eelarve paika pannakse, selleks et varakult oleks teada saada, millised on kohustused, millised sissetulekud. näiteks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ei olnud meil tegelikult äh, veel uut äh, eelarvet käima lükatud. veamääraga on tihti avalikkuses palju valesti mõistmisi see veamäär, mis iga-aastases aruandes kirjas on, ei ole see veamäär, mis on lõplik veamäär. pärast seda, kui programmid suletakse ja läbi viiakse kõik kontrollid, kus arvestatakse ka kontrollikoja nõuannetega, on veamäär alla kahe protsendi. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli see alla kahe protsendi ja kaks tuhat seitseteist äh, oli vähemalt meie arvutuste kohaselt äh, lõplik veamäär isegi alla ühe protsendi, kõigest null koma kuus protsenti. me oleme muidugi valmis parandama seda meetodit, millega me veamäära arvestame, arvutame ja me oleme valmis siin kontrollikojaga tegema koostööd äh, selleks, et seda menetlust veelgi parandada ja samamoodi tuleks äh, harmoniseerida ka komisjoni ja kontrollikoja aruandlust. nüüd see, mida kontrollikoda ütles, et komisjon ja liikmesriigid ei kasuta kõiki äh, olemasolevaid, kogu olemasolevat informatsiooni selleks, et vigu identifitseerida. oleme sellest aru saanud, teeme koostööd riiklike ametivõimude ja kohalike Äh, riigikontrollidega selleks, et ähm, vigu võimalikult vara identifitseerida, selleks või siis vältida nende tekkimist üldse. nüüd kesksed agentuurid. Nemad peegeldavad meie poliitilisi prioriteete, nad loodi selleks, et Euroopa poliitikat rakendada ja toetada seda rakendustööd ning siiamaani on seda tehtud väga edukalt. kuid komisjon ei ole äh, ametite haldusse otseselt kaasatud, me võime toetada, nõu anda, aga meie ei ole siin erialane või õiguslik järelevalveorgan. nüüd EASA puhul toodi välja eelarve täitmise kinnitamise menetluses kuusteist viga. me võtame seda väga tõsiselt, me mõtleme selle peale, kuidas me oma järelevalvemehhanisme saaksime parandada selleks, et tulevikus sarnaseid vigu ei korduks mõned mõtted ka äh, koostöö kohta liikmesriikidega. nagu te teate, daamid ja härrad, liikmesriigid mängivad äh, väga suurt rolli, nemad vastutavad äh, põhimõtteliselt Euroopa Liidu eelarve vahendite kasutamise eest kaheksakümne protsendi määral. Nemad on need, kes projekte läbi viivad. Nemad teevad väljamakseid teadlastele, ettevõtetele projekti läbiviijatele. me teeme liikmesriikidega tihedalt koostööd selleks, et nende töö toimiks hästi ja oleks kooskõlas Euroopa Liidu reeglite ja nõuetega. see kehtib ka nende andmete kohta, mida meile edastatakse ja mida komisjon siis liikmesriikidelt saab. on väga tähtis, et andmete kvaliteet oleks hea võrdne kõikides liikmesriikides ja me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriikide edastatud andmed on täielikud ja et neid edastatakse õigeaegselt. praegu see alati nii pole. aga me näeme, et ka riiklikul tasandil on ähm, äh, olukord paremaks muutunud. ja seda kinnitavad nii liikmesriigid kui ka komisjon. nüüd võimalikud äh, huvikonfliktid me jälgime väga täpselt äh, neid konflikte, me lahendame neid äh, ilma eelarvamusteta, aga samal ajal esindame äh, maksumaksja huvisid. kõigepealt liikmesriigid peavad vastu võtma vajalikke meetmeid. komisjon peab aga kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid, on ka meil Äh, lisaks veel omad menetlused ette nähtud. nii näiteks komisjon pöördus ühe liikmesriigi poole äh, septembrikuus ja ka oktoobrikuus veel teise korra selleks, et saada rohkem infot äh, maksete kohta, mida tehti teisel augustil sellel aastal. aga selle info hindamine pole veel läbi ja komisjon on nüüd palunud äh, vahendite eraldamist korralikult kontrollida ja vaadata, kas tehtud väljamaksed olid kooskõlas sellel hetkel kehtivate reeglitega. ja kui parlament, eelarve kontrolli komisjon soovib selle kohta infot saada, siis oleme valmis seda teile järgmisel nädalal edastama komisjon eelmisel nädalal saatis liikmesriikidele kirja, millele olin alla kirjutanud mina ja meenutasime siis liikmesriikidele uue eelarve kor-, uuest eelarvekorrast tulenevaid kohustusi ning palusime siis, et vastavalt sellele liikmesriigid võtaksid vastu ka meetmeid. samamoodi pakume abi ja nüüd see, kuidas sätteid huvide konflikti korral tõlgendada sel, selles osas aitame me ka liikmesriike ja kontrollime väga täpselt, äh, mida nad äh, huvide konfliktide äh, lahendamise menetluses teevad. selle aastane eelarve täitmise menetluse kinnitamine on ülitähtis ka tulevaste prioriteetide jaoks. tuleb mõelda tulemuste peale, lisandväärtuse peale, paindlikkuse peale ja selle peale, et kui vajadused muutuvad, peame me kiiresti reageerima, peame lihtsustama, aga samal ajal piisavalt kontrollima vahendite kasutamist. komisjoni ettepanekud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta peegeldavad kõiki neid punkte. väga tähtis on ka äh, väljaminekute kontroll ja eeldan, et Kontrollikoda arvestas sellega ka nüüd järgmise eelarveraamistiku põhimõtted. ta peab olema kaasaegne, lihtsate reeglitega, selgete eesmärkidega, ka kolme samba vahel ühtekuuluvuse põllumajanduspoliitika ja uute e, ülesannete vahel peab valitsema tasakaal kolmkümmend protsenti põllumajandusele, umbes kolmkümmend protsenti ühtekuuluvusele ja rohkem kui kolmkümmend kolm protsenti uutele ja teistele ülesannetele on minu arvates tasakaalus ettepanek. me peame rohkem kaasama liikmesriike ja piirkondi tippteadusprojektidesse Horisont kaks tuhat kahekümne raames ja see, need kriitilised küsimused, mida esitatakse eelarve täitmise menetluse käigus, on ka tähtsad just selleks, et järgmise aastakümne mitmeaastast finantsraamistikku paremini paika panna. aitäh teile tähelepanu eest! ja, aitäh, lugupeetud volinik! meil on üks palve, et nädalavahetusel me seda huvide konflikti, mis meid huvitas ja millega me tegeleme juba alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, et me saime komisjoni õigustalituse ekspertiisi selle kohta lugeda ja kui see juba on pressis, siis tore oleks, kui seda selle meile ka saadaks, et muidu me peame tavapäraseid menetlusi kasutama, et minu meelest oleks see õiglane, kui me selle saaksime. ja meie raportöör on kolleeg Ayala, kes saab ka nüüd sõna. Sí, eh, muchas gracias, presidenta. Sí, agradecer a los tres miembros eh, del... aitäh, proua juhataja ja aitäh ka kolmele kontrollikoja liikmele, härra Laasarusele, kellega me oleme regulaarselt suhelnud selles küsimuses ja tänan ka kahtteist kontrollikoja liiget, kes vastutavad konkreetsemate küsimuste eest. nagu te ütlesite, see teema on väga oluline selle laiema tegevuse raames, milleks on ju muuta neid meetodeid, mida kasutatakse selleks, et saada üle sellest tsüklist, mis tähendab seda, et igal aastal me teeme samu järeldusi, jah, arvud erinevad küll aasta-aastati. tänaksin ka härra Oettingeri sellest, et ta on vastanud kõigile meie muredele. arvan, et osa nendest vastu-, vastustest ja tähelepanekutest olid väga huvitavad, teised aga, nagu teiegi ütlesite, ei ole päris sellised, nagu me eeldame. esiteks rõhutaksin seda, et kontrollikoja iga-aastane aruanne sisaldab teatud viiteid, mis on küllaltki olulised, eriti võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku teemal. paari kuu jooksul peame oma kodanikele suutma selgitada, mis siin selle kõigega toimub eelmise finantsraamistiku puhul nägime järjepidevaid, järjepidevat kasvu ning nagu kuulsime ka Kontrollikojalt, siis aastal kaks tuhat seitseteist ületasime kõik varasemad rekordid, mis aga seab ohtu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku tõhusa juhtimise ja rakendamise ehk siis meil on kakssada üheksakümmend viis miljardit eurot, rohkem kui Euroopa Liidu eelarvest pool on ette nähtud, see on siis perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend arengule ja muule, mis tähendab seda, et MFF-i lõpus on osa nendest maksetest veel tegemata aga jõustub juba uus MFF, sealhulgas uute reeglitega. siis küsiksin seega järgmise küsimuse. volinik, loomulikult uus regulatsioon ja uued reeglid on üks asi, aga tahaksin küsida, kuidas näete teie seda, mida tuleb teha selleks, et saada nende kulukohustuste rekordist üle pärast käimasolevat MFF-i, kui kehtivad ka uued reeglid, mis on teistsugused, nagu te ütlesite, te ütlesite, et äh, asjasse puutuvad summad kui sellised juba põhimõtteliselt muutuvad. ehk siis praktilisest vaatevinklist, kuidas komisjon selle küsimusega tegeleb? pean silmas nii erinevaid peadirektoraate kui ka talitusi, mis suhtlevad liikmesriikidega. me teame, et need arvud on viimaste aastate jooksul lumepallina paisunud ja tahaksime teada, mida komisjon kavatseb ette võtta selle konflikti lahendamiseks. seda on alati, see on niivõrd hägune, seda on raske kodanikele lahti seletada. oleme näinud märkimisväärseid probleeme nii suurte rahasummade ümber, ehk siis see küsimus on oluline ja tarvis oleks, et te saaksite sellest natuke rohkem rääkida, et äh, kuidas te nende kahe reeglistikuga paralleelselt käituma hakkate. see viib äh, kahtlemata olukorda, kus kõrge veamäära oht on päris suur. teiseks, härra Selmaier on meile saatnud äsja dokumendid seoses kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta meetodiga, aga kas te saaksite tema sõnumi kokku võtta seoses veamäära mõõtmisega aastal kaks tuhat kaheksateist, kuulamise ajal ta sellist asja lubas meile. ehk siis te olete saatnud küsimustikule palju vastuseid, aga tundub, et osa neist vastustest ei puuduta peadirektori välja käidud muudatusi ja need muudatused ei peegeldu nendes vastustes. ehk siis oluline on formaate harmoneerida, lähtuda tuleb parimatest tavadest, aga praegu tundub, et iga peadirektoraat näiteks kasutab omaenda veamäära arvutamise metoodikat ja paistab, et mitte keegi, ei meie komisjon siin ega ka äh, kontrollikoda ei suuda kuidagi ühtset lähenemist läbi suruda, et saaks seda paremini hinnata. ja see on seotud ka komisjoni tegevusega ja selle teabega, mida meie pakume kodanikele, ehk siis kas te saaksite lahti seletada, ma ei mäleta, kuidas härra Selmaer selle kohta ütleski. ta, ta nimetas seda auditi kontrollikomitee hartaks või millekski, selline muudatus oleks väga oluline ja väga tervitatav. kui nüüd rääkida erinevatest kui rääkida erinevatest rubriikidest ja eelarve tulemustest, siis äh, ma arvan, et siin on arenemas kultuur, mille puhul kolm või isegi neli institutsiooni teevad head koostööd, neli kui ka nõukogu siia arvata. aga kui me räägime tulemuste saavutamisest, siis järeldusi on võimalik teha mitmesuguseid ja taaskord meil ei ole harmoneeritud näitajaid, meil on vaja konkreetseid lihtsaid näitajaid, mis võimaldavad tulemusi hinnata. Euroopa kahe tuhande kahekümne aasta lõpp on äh, lähenemas ja ootame uut lähenemist perioodiks, mis algab aastaga kaks tuhat kakskümmend üks. ehk siis vanast formaadist loobume, aga loodame, et komisjon suudab välja käia mingisuguse lähenemise, mis aitab meil tuvastada neid näitajaid, mida kasutatakse tulemuslikkuse hindamiseks. näiteks ÜPP puhul leiame end sellisest olukorrast, kus vähemalt meile tundub, et teatud märkimisväärsed puudujäägid on küll tuvastatud, seda juba varajases faasis ÜPP struktuuri ja ÜPP rakendamise raames, küll aga komisjon tuli omapoolse ettepanekuga välja väga hilja osana ÜPP reformist. see tähendab aga seda, et uus ÜPP uue ÜPP puhul osa süsteemist vara on vajalik reformida juba varasemas faasis, kui probleemid on tuvastatud ja taaskord oleme samasuguses olukorras. nüüd teiseks, ühtekuuluvus. fondide kasutamise määr on olnud erinevatel põhjustel väga madal ja loodame, et teie talitused suudavad meile pakkuda sellist praktilist nimistut, nagu on teinud Kontrollikoda, mille eesmärk oleks võimaldada meil tuvastada puudujääke, mis tulevad välja eh, kasutamise käigus, näiteks tehnilise abi puudumine, kaasrahastuse probleemid, halduslik viibimine ehk siis äh, saame, saaksime olla tänulikud, kui suut-, suudaksite nimistu äh, välja tuua sellistest suurtest teguritest, mis on nende probleemideni viinud. Horisondi puhul rääkisite meile esinenud probleemidest ja eriti vigadest, mis on tõusetunud äh, koostöös liikmesriikidega rakendamisest, shared management aastal kaks tuhat seitseteist hakati lööma häirekella, kui öeldi, et see võib viia märkimisväärse veamäära tõusuni. seda siis just eriti aasta kaks tuhat seitseteist kohta Horisont Euroopa puhul ka tuleb seda arvesse võtta. kui rääkida lihtsustamisest, siis arvan, et siin on vaja võtta täiendavaid meetmeid ning oleks ka tarvis kuulda komisjonilt seda, kas lihtsustamine ei vii mitte täiendavate probleemideni. kuulsime lihtsustamisest, mis viis selleni, et üheksakümmend üheksa miljonit eurot kanti üle mingile organile ilma mingisuguse põhjenduseta, mida selle rahaga teha ja tõesti, see on juba piiripealne juhtum, kui rääkida sündmuse aktsepteeritavusest. ühtlasi tuleb ka Horisont Euroopa programmi äh, analüüsida, et välistada prognoosimatute tulemuste teke. hiljuti toimus ka teatud vaidlus volinik Almaidesega, olen kuulnud ka tema vahepealset seisukohta äh, Äh, Horisont Euroopa kohta ja ma arvan, et praegu on aeg parema geograafilise tasakaalu leidmiseks. jah, tarvis on äh, jõuda tipptasemele, aga tipptase on ju igas Euroopa nurgas olemas. ja nüüd viimaseks äh, ränne. rändega seoses tõtt-öelda veamäär ei ole peamine probleem, vaid probleem seisneb haldusvõimekuses, komisjoni võimekuses leida praktilisi lahendusi nendele mõtetele, mis käiakse välja kas nõukogus või siis mingites erinevates piirkondades. ehk siis me ei ole rahul rahaliste vahendite kasutuse viisiga siinkohal. ja see, et loota, et asjad tulevad lihtsalt eh, või lahenevad, see on vale vahejuhtumid Vahemerel kestavad, aga meie institutsionaalset ülesehitust arvesse võttes ei ole need aktsepteeritavad. lisaks on allkirjastatud ka kokkuleppeid, mida ei ole piisaval määral täidetud, ehk siis eesmärk on mitte sellist tõkestumist lubada rände puhul. ja viimaseks, finantsinstrumendid. Nende puhul on võimalik rääkida märkimisväärsest mitmekesistamisest meie oleme endiselt arvamusel, et teatud juhtudel teostatud kontrollid rakendamise kohta ei ole olnud meie vajadusi arvesse võttes sobivad. kuus kõige suuremat liikmesriiki on saanud tohutult kasu niinimetatud Junckeri fondist, Junckeri fond, mis on seotud investeeringutega ja Euroopa majanduse stimuleerimisega, aga peaks ju stimuleerima kogu Euroopa majandust. tõsi on aga see, et kõik liikmesriigid ei ole sam-, sellest fondist saanud võrdsel määral kasu, samuti mõtleme ka kolmandatele riikidele. loomulikult suurprojektidel on olemas teatud väärtus, aga see ei tohiks tulla VKE-dele laenu andmise arvelt näiteks, sest et neilgi on rahalisi vahendeid vaja ehk siis kokkuvõtteks, ma leian, et meie kestev dialoog võimaldab meil paremini kindlaks teha, kas käesoleva aasta eelarve täitmise kinnitamise menetlus peaks ehm, lähtuma sellistest selgitustest, et me saaksime ka järgmise aasta kevadel selgitada seda, mis on toimunud, ehk siis palun, teie talitused võiksid ka anda asjakohaseid vastuseid ja palun, volinik. Ehm, lubage mul vastata põhilistele küsimustele ja punktidele, mis esitas proua raportöör. Rall ähm,. Wir glauben, dass am hinteren Ende esiteks ma arvan, et kui äh, vaadata nüüd äh, kulukohustusi ja maksesigneeringuid, äh, siis probleemiks on see, et igal aastal ei rahastata sama palju projekte Euroopas, miks? nagu ma juba eelnevalt mainisin, mitmeaastane finantsraamistik äh, lepiti kokku viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kolmteist koos kõikide rakendusaktidega. alles pärast seda sai komisjon partnerluslepingutega pöörduda liikmesriikide poole nii et kaks tuhat neliteist oli küll esimene mitmeaastase finantsraamistiku aasta, aga ei olnud veel mitte ühtegi kokkulepet liikmesriikide ja piirkondadega äh, prioriteetide ko kohta. osaliselt alles aastal kaks tuhat viisteist äh, oli võimalik partnerluslepinguid sõlmida. vastutava ameti nimetamine liikmesriikides äh, kestis mõnes liikmesriigis kuni aastani kaks tuhat kuusteist. ja sellepärast ühtekuuluvuspoliitika jaoks aastad kaks tuhat neliteist ja viisteist läksid lihtsalt kaduma. ja sellest võib järeldada, et parlament ja nõukogu kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peavad vastu võtma öö, uue mitmeaastase finantsraamistiku, siis saab kahe tuhande kahekümnendal aastal partnerluslepingud sõlmida ja siis esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks on võimalik hakata juba projekte läbi viima Ühtekuuluvusfondi äh, kaudu. ülemkogu tegeleb mitmeaastase finantsraamistikuga esimest korda järgmisel nädalal järelduste projektis on nüüd kirjas, et märt-, et sügisel kaks tuhat üheksateist tuleks mitmeaastane finantsraamistik vastu võtta. novembri lõpus lõpeb Tuski mandaat, Junckeri komisjoni mandaat oktoobris kaks tuhat üheksateist. aga ma kardan, et parlament nüüd kuni munapühadeni peaks võimalikult palju tööd ära tegema, arvestades siis äh, selle seisukohaga, mis võeti vastu kaks nädalat tagasi Strasbourgis. et te peate olema läbirääkimisteks valmis. ehk et kui võimalik, siis me peaksime selle parlamendi, selle ametiperioodi jooksul võimalikult palju ära otsustama ja vastu võtma, sest pärast parlamendivalimisi juuni, juuli, august, september, ma tõesti ei usu, et siis saab uus parlamendi koosseis panna mitmeaastase finantsraamistiku oma prioriteediks, siis toimuvad valimised, järgmiste volinike kuulamised, siis on prioriteedid teised ja just sellepärast me üritame siin pigem äh, nõukogu läbirääkimiste vajadust, äh, vajadusele äh, panustada kolm, N, N pluss kolm, see jätab liikmesriikidele liiga palju aega, seepärast peaksime me kasutama N pluss kaks süsteemi. ja nüüd lihtsustamine. rakendusreeglid on tihti nii keerulised, et kõigepealt läheb paar-kolm aastat aega selleks, et inimesi liikmesriikides koolitada, selleks et nad oleksid üldse võimelised aruandeid edastama. proua rahvasaadik Te rääkisite ka, kuidas on lugu selle ühise haldusnõukoguga. meie siseaudiitorid tõesti tegid terve rea muudatusettepanekuid selle kohta, kuidas komisjoni töö peaks toimima, kuidas peaksid olema sisemenetlused ja ka Kontrollikoda on siin väga häid ettepanekuid teinud ja mõned nädalad tagasi minu ettepanekul komisjoni kolleegiumis võtsime me vastu ähm, halduspaketi, kus väga täpselt on paika pandud siis ka selle haldusnõukogu pädevused ja horisontaalsed ülesanded, millega ta peab tegelema. Need horisontaalsed ülesanded said uuesti defineeritud ja samamoodi ka meie auditi ähm, äh, rühm sai täiesti uue definitsiooni ja uued pädevused. ning selle kõrval veel ka IKT ja küberjulgeolek äh, olid suure tähelepanu all, et kes täpselt mille eest vastutab, äh, kes äh, tellib äh, riistvara, kes vastutab selle eest, kõik see sai ka nüüd uue menetlusega paika pandud. proua esimees. meie õigusteenistus viis läbi hinnangu selle ühe liikmesriigi kohta. ja meil siin toimus kirjavahetus vastava riigi valitsusega. ma saan aru, et te olete huvitatud sellest küsimusest ja ma olen teile valmis selle kirjavahetuse edastama järgnevatel päevadel. Need olid siis põhilised küsimused, mida esitasite. suur tänu muidugi oleme vägagi huvitatud õigusteenistuse arvamusest, sest äh, küsimus selle kohta, mis puudutab äh, artiklit kuuskümmend üks, äh, ei kehti mitte ainult ühe liikmesriigi jaoks, vaid põhimõtteliselt kõikide jaoks, sellepärast et sellest on saanud selline suur eeskogu teiste liikmesriikide jaoks. mina olen variraportöör selles küsimuses ja jätkan kohe ise. suur tänu Kontrollikojale sest Kontrollikoda tõi ühe väga tähtsa küsimuse välja. nimelt küsimuse selle kohta, milline strateegia, millised poliitilised eesmärgid on raha kulutamise taga ja me teame praegu, et meil on siin neli paralleelset strateegiat, kümme prioriteeti aastast kaks tuhat neliteist siis Euroopa Ülemkogu tegevuskava, mitmeaastane finantsraamistik ja kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava, neli erinevat strateegiat, mida kuidagi pole omavahel kooskõlastatud ja nüüd tekib küsimus, et noh, mis on saanud Lissaboni strateegiast, võtsime ka selle suurte sõnadega vastu. ja põhimõtteliselt välja arvatud, kui see komisjon siin välja arvata, siis mitte kedagi teist ei huvita, mis on sellest saanud. me üritasime küll erinevaid üritusi korraldada, et teada saada, mis on sellest strateegiast saanud, aga vastust pole, nii et tahaksin teada, mis õppetunnid on nendest strateegialugudest? et mida siis see komisjoni kolleegium soovitab uuele komisjoni kolleegiumile, millised on teie strateegilised kaalutlused hoolitsemaks selle eest, et raha oleks seotud ka strateegiaga ning kontrollikojal on mul küsimus, et mis, mida teie sellest õppisite ja mida komisjon peaks teistmoodi tegema, lugesin muidugi teie soovitusi, aga eriti rahul ma nendega polnud. siis on mul küsimus kontrollikojale ja see puudutab küsimust nelikümmend viis volinik Oettingerile, see puudutab siis finantsinstrumente kontrollikoda ütleb et, et ainult kümme protsenti finantsinstrumente mak-, äh, instrumentide maksetest jõuab lõplike kasusaajateni. komisjon ütleb ei, ei, kolmkümmend kaks protsenti, sellepärast et komisjon arvestab ka maksetega, mida tehakse haldavatele asutustele, nii et ma tahaksin nüüd teada, mida kontrollikoda selle küsimuse vastusest arvab. siis härra volinik, on mul teile küsimus kontrollikoda ütleb midagi väga huvitavat, nimelt et kakskümmend protsenti ametnikest komisjonis ütleb, et mitte mingit tagajärgi pole, kui tulemusi ei täideta. pannakse küll paika see, mida tuleb saavutada, aga kui tulemust pole, siis mitte midagi ei juhtu, nii et tahan teada, mida teie selle kohta ütlete. ja mis juhtub lõplike kasusaajate tasandil, siin jällegi küsimus nii volinikule kui ka kontrollikojale. meie peame toetama siin oma komisjonis seda aruandlust lõplike kasusaajate kohta. siin tõesti komisjon käib nagu kass ümber palava pudru. sellest ajast saati, kui poliitikud üha rohkem on seotud ka ettevõtetega, on olnud võimalik Euroopa Liidul suurendada makseid oma ettevõtetel. see oleks väga tore olnud võib-olla kontrollikojal uurida ja väga hea oleks, kui komisjon oleks meile ka selle kohta infot andnud, nii et mida me saaksime teha selleks, et äh, parandada aruandlust lõplike kasusaajate kohta me teame liiga vähe, mis tegelikult kohapeal toimub ja kui me ise seda suure vaevaga kokku ei äh, korja, siis tekib meil suur probleem sellega, et me ei tea täpselt, mis Euroopa rahadega toimub. aitäh, see oli, need olid minu märkused, järgmisena kolleeg Labajova, palun. aitäh, proua esimees, lugupeetud volinik, lugupeetud kontrollikoja liikmed, kõigepealt suur tänu, härra volinik, kõikide nende vastuste eest ja kogu tehtud töö eest, mida komisjon tegi ähm, selle parlamendi mandaadi ajal. see on nüüd viimane kuulamine kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise üle. mina keskenduksin tulemusele olen nõus küsimusega, et tulemuse eh, esiletoomine on tõesti eraldi strateegia selleks, et parandada eh, tõhusust. nii et ma tahaksin teada, mida te ütlete kontrollikoma, kontrollikoja aruande punkt kolm punkt kakskümmend seitse kohta kuidas komisjon hindab tulemust ja Euroopa Liidu kulutuste kestlikkust pikkade projektide puhul või öö, äh, kuidas te hindate pikaajalist kestlikkust, milliseid äh, fakte te kasutate? teiseks, äh, finantsreeglid, mida siin juba mainiti eelarve täitmisel. Need ühtsed reeglid ja finantsreeglite vähendamine ning finantshalduse lihtsustamine. härra volinik, kas teil on mingeid prognoose liikmesriikidelt või aruandeid selle kohta, kuidas lihtsustamine näiteks vahendite kasutamist liikmesriikides mõjutas? mida komisjon teeb, kui lihtsustamise äh, püüdlused äh, tihti põrkuvad siis äh, seadusloome ja rahade kasutamise ettetoomisega. ja kolmandaks, komisjon on teinud ettepaneku keskenduda rohkem kõikide programmide puhul tulemustele, tuleb paika panna selged eesmärgid ja et parem oleks, kui meil oleks vähem, aga kõrge kvali-, kõrgekvaliteetsemaid tulemustegureid. ma tahaksin teada, kuidas tulemustegurite äh, Äh, vähendamist siis saavutada ja kes seda kontrollib. ja muidugi Kontrollikoda võiks ka seda küsimust kommenteerida, kuulan väga hea meelega ka teie kommentaari ja suur tänu ka Kontrollikojale selle eest, et teete oma tööd äh, üha paremini eelarve täitmise kinnitamise menetluses, eriti mis puudutab peatüki kolm. ja kuna tegemist on viimase menetlusega selle äh, ametiperioodi ja nii teie kui meie jaoks oleks väga tähtis välja tuua ka see, Äh, et tegelikult kurss on hea ka uue parlamendi ja komisjoni kolleegiumi jaoks, nii et tahaksin teada, mida te ütlete tuleviku kohta ja aitäh selle suurepärase koostöö eest. Äh, suur tänu. tahtsin lihtsalt öelda, et kaheksateist kolmkümmend toimub meil jõulukokteil äh, mitte selleks, et eelarve täitmise menetluse lõppu tähistada, aga aasta lõppu ikka. kolleeg Staes, palun järgmisena aitäh, esimees. ma küsin ka, et miks te nüüd selle kokteili välja kuulutasite, aga noh, sellegipoolest hea meelega tuleme klaasi tõstma. härra volinik, teie olete ka kutsutud, arvan ma vähemalt. volinik, ma jätkan sealt, kus äh, proua Kressle lõpetas Rahvapartei variraportöörina. nimelt äh, paljudes suurtes lehtedes sellel nädalavahetusel, nagu näiteks Le Monde ja Süddeutsche Zeitung ja ka Flandre de Standardis kirjutati, et kuidas vastas õiguslik teenistus äh, regionaalarengu peadirektoraadi käitumisele äh, uuringus, mis puudutab siis äh, Tšehhi peaministrit äh, Babišit äh, ja seda, mis toimus tema ja Piraatide partei vahel. sealt õigusliku teenistuse arvamusest tuleb välja, et probleeme on palju, need on tõsised ja Babiši arvamus on selline, et seda võib vaadata kui selget huvide konflikti. ma jälgin seda küsimust algusest peale ja ma näen, et Tšehhi valitsus on nüüd reageerinud ja Tšehhi Vabariigi valitsus ütleb, et äh, härra Pavež peab kinni kõikidest Euroopa Liidu reeglitest. ükskõik, kas see puudutab vana või uut finantsmäärust, mitte mingit konflikti pole ähm,, ei ole probleeme ka lõplike kasusaajatega ja et äh, Euroopa Liidu rahastamisreeglid ei kehti peaministritele, sellepärast et peaministrid ei, peaministrite puhul Euroopa Liidu eelarve täitmise järelevalvet ei teostata ja täna hommikul Tšehhi rahandusminister ütles, et ei ole mitte mingit ohtugi, et raha tuleks tagasi maksta. õigusminister ütleb, et Andrei, Andrei Babiš Äh, Paavitšil ei ole mitte mingit huvide konflikti ja muudkui tuleb neid äh, avaldusi nagu Vändrast saelaudu, et äh, härra volinik, igal kuulamisel kas teiega või kellegi teisega, kui proua Kreetsu ja härra Selmaier küsimust arutasime, kuuleme teie teenistustelt et meil on suurepärased kohtumised erinevate peadirektoritega erinevatest peadirektoraatidest ja me teame, et te tegelete nende küsimusega, aga ma arvan, et nüüd me oleme sellises olukorras, kus komisjonilt peab tulema selge sõnum. kui Tšehhi valitsus nüüd teeb nägu, nagu mitte midagi poleks juhtunud ja et kõik on korras ehm, Tšehhi seadustega, jah, tõesti, võib-olla Tšehhi seadustega on kõik korras ja ma tean, et liikmesriik peab kõigepealt äh, midagi ette võtma ja siis äh, alles komisjon, aga kui Tšehhi valitsus siin nüüd teeb äh, näo, et nemad elavad sellises täiesti teistsuguses virtuaalses reaalsuses ja samal ajal me räägime miljonitest eurodest, mis on topitud Babiši ja teiste ministrite ettevõtetesse, siis ma tõesti arvan, härra volinik, et teie peaksite olema volinik, kes võitleb pettuste vastu, midagi ütleks selle kohta ja te peaksite nüüd meile ka ütlema, mis on need järgmised sammud, et see kõik ei jää nüüd kuidagi vinduma. Tšehhi valitsus ei pea siin meil selgitama, kas midagi on kooskõlas Tšehhi seadustega, me räägime siin Euroopa Liidu rahast räägime finantsmäärusest, nii vanast kui ka uuest, mis kehtib augustikuust ning kõikidest reeglitest, mis on paika pandud ka toetuste maksmise kohta, jagatud halduse kohta. tõesti, siin peab keegi midagi ütlema. nii et ma tahaksin nüüd teie käest selgelt teada saada, milliseid samme kavatseb komisjon ette võtta ja kiiresti selleks, et Tšehhi valitsus ei teeks nägu, nagu poleks mitte midagi juhtunud ja et tegelikult see ei puutu üldse Euroopa Liitu. tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega, komisjoni õiguslik teenistus on väga selgelt oma arvamuse ütelnud, olen harva nii selget dokumenti lugenud ja ma tõesti arvan, et nüüd tuleb midagi kiiresti ette võtta ja ma tõesti loodan, et te midagi kohe, kui oma vastuses selle kohta ütlete ja muidu olen nõus eelkõnelejatega. suur tänu teile ja teie teenistustele kõikide nende kirjalike vastuste eest, mida te meile andsite. tõesti saan aru, et see oli tegelikult suur töö teie jaoks, nii et suur-suur tänu teile. ja ma tõesti arvan, et me peame ka positiivseid külgi välja tooma tõesti, ma kujutan ette, et väga palju energiat ja aega panustasid teie kaastöötajad nendele küsimustele vastates. ei tohi unustada, et et Tšehhis üheksakümmend, eh, kaheksakümmend viis protsenti kõigist projektidest eh, maksab Euroopa Liit. kolleeg Salafranca saab veel korraks sõna ja siis eh, saate võimaluse vastata. aitäh, aitäh ka teile, härra volinik et siia tulite ja osalete meie komisjoni töös ja vastasite põhjalikult pikale küsimustikule, mille teile saatsime. ma pidin olema ühes teises komisjonis hääletusel, sellepärast pidin äh, lühikeseks ajaks siit lahkuma ja ei kuulnud teie vastust täitmata kulukohustuste kohta, aga muidus osas oleks nõus proua Ajala ja tema märkustega, et on väga murettekitav, et äh, meil on äh, kakssada seitsekümmend seitse miljonit äh, täitmata kulukohustusi. tahaksin äh, rääkida omavahenditest ja sellest rohkem kui kaheksasaja, kahesaja seitsmekümnest miljonist, mida me ei ole saanud Ühendkuningriigilt kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, me oleme teinud edusamme äh, ja jõudnud üheksakümne protsendini, aga ähm, see kakssada, see kümme protsenti on kakssada kolmkümmend viis miljonit ja te saatsite lühikese arvamuse Ühendkuningriigile ja ütlesite, et peame pöörduma kohtu, Euroopa kohtusse, et mida te kavatsete sellega edasi teha ja kas seda küsimust juba arutatakse äh, Ühendkuningriigiga peetavatel läbirääkimistel ning äh, kas äh, lepingusse on lisatud ka see konkreetne summa ning kolmandaks pean olema täiesti aus. ja teie vastus äh, küsimusele viiskümmend kaheksa pani mind muretsema, et nagu igal aastal komisjon on omanud juurdepääsu ainult teatavale osale äh, andmetest, mis annavad äh, ligikaudse ülevaate korruptsioonist Euroopa Liidus. ning viimane küsimus, äh, me saime vastuse ka pensionite ülemmäärade kohta ja keskmise, keskmiste pensionite kohta, aga oli ka küsimus miinimumpensionite kohta ja sellele me vastust ei saanud ja selle kohta sooviks ka teilt vastust saada, aga muus osas olen nõus kolleegidega, kes väljendasid rahulolu hea koostööga ja teie tehtud tööle. eriti ametiaja teisel poolel, aitäh! aitäh ja sõna volinikul, palun! lugupeetud daamid ja härrad saadikud meeleldi käsitlen neid erinevaid küsimusi. kõigepealt Ühendkuningriigi juhtum. tegemist on ähm, liiga väikseste tollimaksudega, tegeleme selle küsimusega. meie põhjendatud arvamus äh, septembrist äh, on äh, saadetud Londonisse valitsusele ja ootame vastust sellele. ja kui me ei suuda kokkuleppele jõuda, kui ei olda valmis äh, seda summat maksta, siis, maksma, siis äh, pöördume kohtusse ja ilma viivituseta peame siis äh, järgmise sammuna kohtusse pöörduma ja minu kolleegid komisjonis toetavad mind selles. ja selles küsimuses võib näha, et Euroopa õigusriigi veskid ei tööta eriti kiiresti viitaksin siin ka äh, eelarvele ja Itaalia küsimusele, et äh, me siis töötame ähm, e-, eelarve alusel, mille puhul on oluline teisene õig-, äh, seadusandlus, me peame kinni pidama tähtaegadest, saan alles siis kohtusse pöörduda, kui pärast põhjendatud arvamust on üritatud kokku leppida ja kui kokkuleppele ei ole jõutud, on mul võimalik minna kohtusse, aga see on võimalik ainult viimase sammuna. Te teate, millised need äh, etapid on. ma olen tavaliselt ka väga kannatamatu, aga kannata, kannatlikkus aitab edasi ja, äh, jõuda ja äh, lõpuks on kohus ikka kaitsnud maksumaksjate huve ja kui vaja, siis äh, äh, kohus kinnitab äh, meie nägemust asjast üldiselt. ja täitmata kulukohut-, kohustustest veel ja probleemiks on olnud see, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lepiti liiga palju asjad, liiga hilja asjades kokku, et liiga hilja mm, sõlmiti partnerluslepingud, liiga hilja äh, nimetati pädevad asutused ja mõned liikmesriigid ennustasid äh, kõrgemaid summasid, kui oli tegelikult äh, võimalik raha üldse ära kasutada tegelikult. ja kuna komisjon sõltub sellest, mida teevad liikmesriigid, kuna paljud programmid ühtekuuluvussektoris on sellised, et ähm, valitsused või kohalikud ametiasutused äh, äh, täidavad neid, siis me peame võtma teadmiseks, milline on nende kvaliteet ja millise kiirusega nad tegutsevad, me saame neile survet avaldada, aga me ei saa neid asendada. et võin tulla, võin avaldada teile teie valimisringkonna äh, liikmesriigi andmed, et ka seal saaks äh, märkimisväärselt parandada äh, vahendite ärakasutamise määra, et ma teen seda kohati mm, ka oma mm, koduriigiga, et mm, Euroopas äh, on ju alumiseks etapiks ju äh, piirkonnad ja, ja äh, liidumaad ja, ja kohalikud omavalitsused, et meil ei ole selliseid võimalusi ise tegutseda, et tollide puhul, Ühendkuningriigi puhul või siis programmide puhul peavad kohalikud ametiasutused või valitud esindajad või ministrid asjadega tegelema ja see gold plating, äh, väga huvitav teema. kuna me ei pea seda tihti adekvaatseks, siis komisjon äh, on äh, otsustanud rohkem määrusi vastu võtta ja vähem direktiive, sest määrused jõustuvad vahetult, on vahetult kohaldatavad ja aga direktiivide puhul on vaja nad üle võtta, mida tehakse kohati väga erinevalt ja paljudes valdkondades, varem näiteks ka energeetika vallas, eelistasid äh, liikmesriigid direktiive, sellepärast et nad võimaldasid neil rohkem aega anda ja rohkem mänguruumi anda ja erinevaid tõlgendusi. aga meie üritame äh, võimaluse korral tööd teha määrustega, mitte kasutada direktiive. ja lubame, et see üks äh, äh, asi mainitud liikmesriigis on asi, millega me peame viivitamatult tegutsema hakkama ja peame vaatama, milline oli vana äh, õiguslik alus enne reformi ja milline on uus õiguslik alus alates, mis kehtib alates aug-, selle aasta augustist, alates ähm, selle aasta augustist hinnatakse huvide konflikte rangemalt ja selge on see, et finantsmäärus kehtib iga liikmesriigi ja iga kasusaaja, iga kodaniku kohta, ükskõik milline ta siis on. ja eelmisel nädalal pöördusime vastava liikmesriigi valitsuse poole kirjaga ja ootame siis äh, vastust. ja minu jaoks äh, ajaleheartikkel on informatsiooni allikana äh, oluline, aga ametlik kontakt liikmesriigiga ei käi Äh, ajakirjanduse kaudu, vaid äh, valitsusele või ametiasutustele saadetud kirja kaudu ähm, ja loodame, et siis järgmistel äh, nädalatel või päevadel saame me vastuse ja siis no, ähm, meil on vaja kannatust, lugupeetud kolleeg. lubame et äh, põhjalikult tegeleme sellega äh, ja viivitamatult, aga õigusriigis tuleb äh, ju arvesse võtta ka, et kahtluse korral kahtlustatava kasuks ja me teeme kõik selleks, et Euroopa maksumaksjad, Euroopa eelarve ei kannataks, kui on makstud välja summasid äh, Äh, niimoodi, et on rikutud äh, finantsmäärust. kui äh, see ekspertiis on olemas, seda peetakse heaks, siis peaks see tõendama seda, et ähm, komisjon on olnud objektiivne ja ma, te võite olla kindel, et mina sellesse ei suhtu kergelt, et kui asi on minu meelest oluline, ja kui äh, siin kõrges kojas äh, esitatakse järgnevaid, äh, järgnevatel nädalatel küsimusi, siis ma vastan neile, aga minu arvates on vaja olla kannatlik. ja proua esimees alguses esitas küsimuse äh, eesmärkide või ähm, suuniste kohta. järgmise fina-, mitmeaastase finantsraamistiku kohta saan öelda, et meie jaoks olid olulised neli põhi, peamist põhimõtet ja järgmise komisjoni, järgmise parlamendi jaoks soovitame neid samuti, et esiteks, et Euroopa peab olema majanduslikult tugev ja konkurentsivõimeline. kui ollakse tugev, siis on meil vaja solidaarset Euroopat, kolmandaks jätkusuutlikkus ja sisene ja väline julgeolek, need neli peamist põhimõtet on seitsmes rugi-, rubriigis ja peamistes programmides ka arvesse võetud, need on osa meie finantspoliitikast, aga ka osa meie mittefinantspoliitikast, meie õigehõlmavast strateegiast, majanduslik võimsus, konkurentsivõime, solidaarsus, kestlikkus, sisene ja väline julgeolek, Euroopa, mis kaitseb ja aitäh äh, küll kutse eest koktaili, kokteilile, aga mul on äh, see pärast ülesanne avaldada austust saja kahekümnele äh, ametnikule, kes on komisjoni teenistuses olnud, aga enne kui parlamenti mandaat lõpeb, meeleldi Äh, tulen teie kokteili vastuvõtule esimees, see küsimus, et üks viiendik komisjoni ametnikest kontrollikoja andmetel ähm, et neil ei ole midagi karta, kui ähm, tulemusi ei saavutata ja mida saab komisjon teha, kui lõplike kasusaajate, et me lõplike kasusaajate nimed saaksime paremini teada äh, kui, kui seni. ja mis puudutab nüüd Tšehhit, et äh, ma siin ei maini üldse, kui tihti ja kui intensiivselt me oleme siin äh, Tšehhi küsimust käsitlenud, et see huvide konflikt on olemas juba aastaid ja huvitaval kombel komisjon on seni öelnud, et meie midagi teha ei saa ja sellepärast äh, on meil äh, finantsmääruse artikkel kuusteist, nüüd peab komisjon tegutsema hakkama, aga kuna see äh, va vale rahastamine on juba väga pikka aega kestnud, siis pean küll ütlema, et see minu meelest küll õige ei ole. aga tahaksin teada, mida te ütlete tulemuslikkuse näitajate kohta ja tahaksin äh, Äh, kolleegidele Ajala Senderile ja Stasil, Stas Partile ja äh, veel sõna anda. härra volinik, äh, olen nõus proua Kressle märkustega. tõesti, kannatust on vaja, eriti poliitilise surve avaldamisel ja ma mäletan, härra volinik, et kui me kohtusime härra Koopmaniga kahekümnendal novembril, siis härra Koopman meile väga selgelt selgitas, milline on olukord et äh, ja kuidas uut finantsmäärust kasutada. ja et liikmesriikidega istutakse maha, pannakse paika tegevuskavad, vaadatakse, kuidas oli käitumine ja pannakse täpselt paika ka see, mida peaksid liikmesriigid tegema selleks, et nad uue finantsmääruse raames saaksid ennetada huvide konflikte. aga härra Koopman ütles meile ka, et vana finantsmääruse äh, kohaselt seal küll ei olnud küll midagi otseselt selle kohta kirjas, aga et meil oli eraldi eh, osa selle kohta, kuidas ümber käia toetustega ja seal oli ka kirjas, kuidas huvide konflikte vältida ja iga riigi kohta oli seal tegevuskava või mingi plaan, ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetati, eh, mille osas siis lepiti kokku eh, kahekümne kaheksa liikmesriigiga ja ma tahaksin nüüd teada teie käest, kas me võiksime neid liikmesriikide tegevuskavasid näha, kas need on avalikud, kas te võiksite need meile edastada? ja mind huvitab eriti ka see, et kui on näiteks tegevuskava huvide konfliktide vähe, vältimiseks Tšehhi Vabariigis, kas siis me võiksime ka selle tegevuskavaga kiiresti tutvuda, selleks et me saaksime vaadata, kas Tšehhi Vabariik on oma kodutöö ära teinud või mitte Sí, muchísimas gracias. Sin, que no querría dejar los 120 funciones. aitäh. ma jätan need sada kakskümmend ametnikku nüüd käsitlemata, aga siin on teisigi olulisi küsimusi. oleme rääkinud eelarve täitmise kinnitamisest, sellest menetlusest ja küsimusest number viiskümmend üks, mis puudutab finantshuvide kaitset see projekt, nagu paljud teisedki tegevustest Euroopa Liidu tasemel on aga tagasi võetud, mis tähendab seda, et sellisel juhul liikmesriik ise kannab kulusid ja nii-öelda ainult kuritegeliku osa jutumärkides kanname meie oluline on aru saada sellest, mida on vaja tulevikus edusammude tegemiseks, selle asemel, et hakata kordama varasemaid sõnavõtte Hispaania või, või Tšehhi kohta. volinik, te olete varem öelnud, et kui me räägime nendest miljarditest eurodest käibemaksust, mida Ühendkuningriik ei ole Hiina tekstiilitoodetelt sisse nõudnud, siis te ütlesite, et te kavatsete olla kannatlik. aga miks ootas siis komisjon seitse aastat enne rikkumismenetluse algatamist, see ju nõrgestab meie positsiooni. mina kuulun ka transpordikomisjoni ja teame sealgi näiteid selle kohta, kuidas rikkumismenetlused ununevad mõne voliniku sahtlisse ehk siis äh, sellisel juhul on vaja menetlusi kiirendatud korras ähm, al-, alustada. Olafi puhul, küsimus kuus, te rääkisite äh, olulistest aspektidest, ka soovitustest, aga tõtt-öelda selle vooru alguses me tahtsimegi, et te midagi sellist teeksite, ehk siis kas midagi sellist hakatakse tegema regulaarselt ja viimaseks, rikkumistest teatajad või niinimetatud vilepuhujad komisjoni seas kolmkümmend kaks tuhat ametnikku ja aastal kaks tuhat kuusteist oli ainult üks juhtum, millest mõni rikkumisest teataja teada andis. minule kõlab see natuke üllatavana, jätab muljet, et miski siin justkui taustal toimub, on siis kas kõik tõesti nii korras või süsteem ei toimi, kui rikkumistest teatajad ei teata rikkumistest. härra Salafranca, palun, aitäh, proua esimees ja aitäh ka härra volinikule. võib-olla ma äh, kaotasin mõtte, aga ma ei kuulnud vastust teie suust, kui me rääkisime küsimusest kolmkümmend seitse ja sellest hoiatusest, mille saatis komisjon Ühendkuningriigile. tähtaeg oli vist neljas september. Te ütlesite, et me peame olema kannatlikud, aga Euroopa Liit äh, teoreetiliselt ikkagi põhineb õigusriigi põhimõttel, ehk siis mis on see tähtaeg Ühendkuningriigile antud, et nad selleks kirja, et nad sellele kirjale vastaksid. tahaksin sellele volinik ka palun kirjalikku vastust teilt ja küsisin teilt ka teise küsimuse, kas ka selle kohta, miinimumpensionide kohta saadaksite mulle kirjalikult äh, vastuse, see on küsimus number kaksteist, te pakkusite meile küll arve kõige kõrgema taseme kohta ja keskmise kohta, aga kas te ka äh, Äh, kõige madalamate pensionite kohta, aga protsendina saaksite äh, selle info saata, väga tore oleks, kui te saadaksite kirjalikult. härra volinik, jah miinimumpension on kakskümmend kolm eurot, seda siis, kui ametnik on tõesti väga lühikest aega Euroopa Liidu institutsioonis töötanud ja me, meile tundus, et see kakskümmend kolm eurot ei ole väga tähtis, sellepärast me tõime keskmise numbri ja maksimumnumbri, tõesti kakskümmend kolm eurot, uskuge mind. nüüd Ühendkuningriigi juhtum, seadusega paika pandud tähtaeg Teie olete ju seadusandjad, teie olete selle äh, tähtaja pannud, see oli kolmekümnendal novembril, eelmisel reedel. ja nüüd saame me teha järgmise sammu. vastavalt äh, ähm, eelarve korrale ja seadustele, nii nagu see koda on meile kohustused peale pannud. Briti ametivõimudega on meil kaks erinevat arutelutasandit. üks tasand on tolliamet, temaga tuleb rääkida õiguslikust poolest selleks, et oleks võimalik nõuda tolle vastavalt seadustele, nii et me räägime siin põhimõtteliselt tulevikust. ja on teine arutluste tasand, liiga vähe nõutud tollimaksude küsimus ja juurdeküsimine, see on küll küsimus, mis võib juhtuda Euroopa kohtusse. Te võite kindlad olla, et võitleme iga euro ja eest koos intressimääradega. võlaintressi tuleb maksta ja see läheb siis Euroopa Liidu eelarvesse. nüüd äh, liikmesriikide juhtumid. siin on erinevaid juhtumeid, üks juhtum, millega tegeles Olav ja juba paar kuud tagasi tuli Olavi aruanne, mis läks siis ametivõimudele, vastutavatele ametivõimudele Prahas. meil ei ole Euroopa prokuratuuri, praegusel hetkel riiklikud ametivõimud vastutavad Olavi raportite ja nõuannete rakendamise eest ja minu kiri vastavalt õigusliku teenistuse aruandele läks Praha valitsusele eelmisel nädalal. nüüd oleme näinud siin ajaleheartikleid, vastust aga me ei ole Prahast saanud, kui see tuleb, siis hindame seda ja mõtleme järgmiste sammude peale. mõeldes selle peale, et enne augustit kaks tuhat kaheksateist oli õiguslik alus teistsugune kui praegu huvide konflikt on nüüd selgelt paika pandud finantsmääruses, enne ei olnud ta nii konkreetselt äh, välja toodud. sellepärast äh, me juba kolm kuud tagasi kirjutasime kõikidele liikmesriikidele ja küsisime, milliseid meetmeid nad kavatsevad sisse viia selleks, et kinni pidada huvide konflikti vältimise sätetest ja ka sellel kuul kohtume kõikide vastutavate ametivõimudega, mis koha peal tegelevad huvide konflikti ennetamisega. me koolitame neid selleks, et tagada, et töö kvaliteet kõikides liikmesriikides oleks võrreldav hea meelega annan teile teada, kuidas selle menetlusega edasi minnakse ja saadan ka siis vastava dokumendi proua esimese, esimehele. üks lause veel palun teilt ka äh, tulemuste kohta, mida ei saavutata et, et kakskümmend protsenti juhtidest ütleb, et pole hullu, kui tulemusi ei saavutata. arvestades meie perso-, nali küsimusega. me tõesti tegeleme halva tööga. ma olen valmis teiega pikalt rääkima siin sellest, millised on meie menetlused personali peadirektoraadis, te võite ka mõnelt direktorilt personali peadirektoraadis seda küsida, kuid uskuge mind, me ei ole siin mitte mingi vaakum me oleme vähemalt sama karmid kui teie parlamendis või teie kontrollikojas. nii et see väide, et meil oleks siin mingi puhver, kus kinni ei peeta reeglitest, see ei ole õige tean kohaliku, piirkondliku, riikliku tasandi Euroopa ametivõime tean, et komisjoni ametnikud on kvalifitseeritud ja nende motivatsioon on kõrge, vähemalt sama kõrge kui kõikide teiste ametnike oma. aitäh! ja nüüd saab veel sõna Kontrollikoda selleks, et vastata küsimustele, kes soovib alustada, härra Gregor või härra Lazarov? Madam Chair, thank you very much uh, for the possibility to uh, react. aitäh võimaluse eest vastata oli üks asi, mis puudutas erinevate strateegiate paralleel, paralleelset eksisteerimist, et üritame analüüsida ja seda, kui mida teevad siis äh, erinevad peadirektoraadid, võttes arvesse, et on erinevaid strateegiaid, mõned peadirektoraadid on töötanud välja äh, IT-võimalusi, mis võimaldavad äh, andmeid ähm, seirata erinevates äh, konfiguratsioonides ja mõned teised peadirektoraadid on äh, on kohandanud mitmetasandilist äh, tulemuslikkuse seiret ja meie uurimustes ja intervjuudes mõned kolleegid viitasid sellele, et et on erinevad strateegilised raamistikud ja, ja vastuolud äh, nende eesmärkide vahel. nii et äh, see, et on olemas erinevad raamistikud, see iseenesest juba ähm, muudab äh, äh tulemuste saavutamise ja seire tegemise erinevates peadirektoraatides keerulisemaks ja kui ma viitasin ähm, mittepaindlikule mitmeaastasele finantsraamistikule, siis see on ka üks võimalikest põhjustest, miks äh, kolleegid erinevates peadirektoraatides äh, märkavad, et tulemusi ei ole saa-, märgivad, et tulemusi ei ole saavutatud, äh, aga nad ei saa ka reageerida, sellepärast et raamistik ei võimalda seda. ja üritasime välja tuua ka vajadust, et tulemusaruanded sisaldaksid viidet korralikele tulemusandmetele, muuhulgas ka tulemusnäitajatele. see on kirjas ka meie soovituses eelmisest aastast ja komisjon oli nõus oma vastut-, vastustes, et et aluseks tuleb võtta korralikud tõendid ja et need tõendid peaksid olema ka tulemusaruannetes. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal analüüsime äh, seda küsimust edasi, analüüsime tulemusnäitajaid ja seda, mida nad meile ütlevad. komisjon reageerib samuti äh, kontrollikoja eelnevatele äh, soovitustele, et äh, tuleks parandada tulemusnäitajaid, sellel aastal oleme öelnud, et need tulemusnäitajad tuleksid siduda ka erinevate strateegiate ja poliitikutega, et järgnevatel aastatel samuti kavatseme selle küsimusega tegeleda, aitäh! aitäh, te küsisite finantsinstrumentide kohta ja nende kasutamise kohta see on siis äh, seotud äh, komisjoni vastustega punktis nelikümmend viis ja üldise märkusena ütleks, et äh, Kontrollikoda on analüüsinud finantsinstrumentide küsimust peatükis kaks, mitte soovides tingimata seda lähenemist kritiseerida, vaid tahame ka seadusandjaid teavitada, et on olemas erinevaid finantsinstrumente ja me oleme üritanud siin algatada arutelu, et millised finantsinstrumendid toimivad paremini, sest järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on meil suur osa eelarvest, mis ähm, tuleb täita erinevate finantsinstrumentide abil ja me peame analüüsima kahte määra. meie Kontrollikojas analüüsisime raha hulka, mida maksti välja lõppkasu, lõppkasusaajatele ja jagasime selles selle ähm, ähm, kogu ähm, väljamakstavate vahenditega, et viisteist koma kaks miljardit jagasime ühe koma äh, viie, äh, neljaga ja jõudsime kümne protsendini. komisjoni lähenemine oli veidi teistsugune, nemad jagasid äh, selle summa, mille äh, kasusaajad tegelikult said, äh, selle summaga, mille ähm, korraldav asutus äh, välja maksis ja erinevus siin on selles, et meie arvates see, et vahendid välja maksti, ei tähenda seda, et nad jõudsid kohe lõpliku kasusaajani. see võib võtta aega, võib-olla isegi aasta või rohkem meie juhime tähelepanu ka vajadusele leida võimalusi mm, paremaks aruandluseks ja ajakohasemaks aruandluseks, ähm, et selle kohta, kuidas finantsinstrumendid äh, toimivad, kui tulemuslikud nad on ja meie selleaastases äh, aruandes võtsime aluseks äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembri ähm, andmed, mitte kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmed, meil on siin pooleteistaastane viivitus ja algsetel perioodidel, kui uusi finantsinstrumente testida, siis on see mõistlik, aga kui ähm, aeg läheb edasi, siis on järjest rohkem äh, summasid nende instrumentide kaudu välja makstud ja me peame leidma mooduseid, kuidas tulemuslikkust parandada. see on siis äh, põhimõtteliselt vastus teie küsimusele aitäh, härra Lazaru, palun. aitäh. mul ei ole lisada midagi sellele, mida mu kolleegid on, ütlesid, aga tahaksin äh, komisjonile öelda, et me oleme juba alustanud tööd ähm, täitmata kulukohustuste kiire läbivaatamisega äh, et ähm, saada sügavamat äh, arusaamist neist ja märtsis kavatseme siis äh, selle aruande ka avaldada, enne kui äh, avaldame komisjoni ähm, eelarve täitmise kohta lõpliku aruande. ja aitäh võimaluse eest tutvustada mei-, e-, teile Kontrollikoja tööd. ja, nein, wir danken Ihnen ei, meie täname hoopis teid ja lõpetuseks saavad sõn-, sõna raportöörid. proua Jaala Sender. ega nagu mul ei olegi midagi lisada, vaid ähm, kordaksin neid samu tänusõnu volinikule ja ka kontrollikoja kolleegidele, eriti härra Laazarovile ähm,. aitäh selle teabe eest ja ka teiepoolsete vastuste eest ning aitäh ka komisjoni ja ka meie komisjoni asjakohastele talitustele tehtud töö eest. loodan, et kogu see täiendav teave, mis on välja käidud, võimaldab meil ja meie personalil tulla välja huvitava ja selge raportiga. aitäh, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja suur tänu Äh, andke komisjoni töötaja nüüd ka volinik äh, no,, volinikule meie tänusõnad edasi, sest ta on ilmselgelt juba juubelipidustustele läinud nüüd, aga päevakorrapunkt number viis, ametite eelarve täitmise kinnitamine. tervitan siin viit ametit, mis välja valitati. Frontex, piirivalve, asüüliamet, EASO Tehnoloogia Instituut Budapestist. kas me võiksime nüüd teha nii, et te lahkute vaikselt siit? Can I apologize for not being able to stay? I Entschuldigung. Das berichterstattende Mitglied des Europäischen Rechnungshofs ist kontrollikojas Versatsius vastutab selle küsimuse eest, meie raportööriks on kolleeg Sarvanmaa ja kontrollikoja liige saab kohe siis ka sõna selleks, et esitleda vastavat peatükki uh,. Thank you, madam chair. aitäh, proua esimees Such breaks are inevitable. ikka tuleb koosolekusse pause sisse, eh, ehkki tõtt-öelda arutelu nüüd nihkub selliselt suurelt iga-aastaselt aruandelt, ütleksin hoopis millelegi, mis on vähem mahukas. ehk siis see puudutab Euroopa Liidu ameteid So let me uh, uh, give you a very lubage, ma juhatan meie tulemused, meie kontrollikoja tulemused põgusalt sisse. eriti äh, just selle osa, mis puudutab neid asutusi, mille eelarve täitmise kinnitamine on eraldi menetlusega ette nähtud mu aruandes on palju kirjutatud asutuste relevantsusest ja tähtsusest. Nende puhul loomulikult ei saa kuidagi üle rõhutada Euroopa Liidu ametite tähtsust, aga need, sellest ma oma ettekandes palju ei räägi. tuletan teile aga meelde asutuste rahastamise korrast. nimelt erinevaid asutusi rahastatakse erinevatel viisidel kaks ja pool miljardit on ette nähtud asutustele kui sellistele omaenda rahastamiseks ning peaaegu seitse miljardit on eh, rakendusametitele, seitsmele rakendusametile ette nähtud. lisaks on ka üks väga oluline osa, kokku üks miljard, mida ei ole just palju, aga ei ole ka väga vähe Äh, on siis äh, sellest, see raha, mida saadakse lõivude ja muude toetustega ning lisaks on SRB eelarve äh, ja võib öelda, et Kontrollikoja mandaat on ka SRB-d auditeerida. ametite eelarved ja nende eelarvete suurused ja ametite enda suurused on kõik väga erinevad. aga see, et nii väike osa Euroopa Liidu eelarvest on nende kasutada, siis sellegipoolest seitseteist protsenti Euroopa Liidu ametnikest töötavad just Euroopa Liidu ametites, ehk siis selles mõttes on tegemist väga oluliste tegutsejatega ning ka inimressursside kasutamine on midagi sellist, millele Kontrollikoda alati keskendub. nüüd, aruandlus. Äh, aruandluse puhul on mul väga hea meel teile öelda, et oleme saanud tulla vastu teie komisjoni küllaltki põhjendatud ähm, taotlusele. nimelt äh, siis me oleme tulnud vastu sellele, et avaldada oma aruanne märksa varem. ette nähtud äh, tähtaeg on viisteist november, meie saime hakkama üheksandaks oktoobriks. ning sel aastal on selline täiesti uus produkt. Te olete äh, eelmisel aastal näinud sellist lühiülevaadet tegemist ei ole ametliku dokumendiga, aga ametliku eh, aruande me tuleme välja sellise agregeeritud ehm, dokumendiga, mis on päris mahukas, ütleb kõneleja, hoides seda samaaegselt käes. aga te võite proovida, vaadata, kas saate sellise suure dokumendiga hakkama, et võtsime mitu koopiat kaasa. järgmisel aastal eh, lähtume samamoodi sellest agregeeritud suurest mahukast dokumendist, aga ma arvan, et see dokument nii mahukas enam ei ole. nimelt me proovime juba nii äh, aruande sisu kui ka vormi kallal tööd teha. natukene nüüd sisust. esimene peatükk puudutab üldteavet Euroopa Liidu ametite kohta, see peaks olema paljudele inimestele huvitavaks lugemiseks, kes ei ole nii tuttavad ametitega ja esimeses peatükis on ka kirjutatud meie lähteülesannet ja meie mandaati auditeerimisel. teine peatükk puudutab meie horisontaalseid äh, tähelepanekuid, mis on asjakohased kõikide ametite puhul. ka agregeeritud kujul jätkame sellega järgmisel aastal me auditeerime mitmed horisontaalsed teemat ja tõtt-öelda, kuna töö käib, on meil ilmselt rohkemgi teile teada anda. kolmas peatükk puudutab siis igat konkreetset asutust või õigemini ametit eraldi ja ka kinnitusi nende kohta ning teavet ametite kohta on umbes sama palju kui eelmistel aastatel lisaks oleme ka esimest korda proovinud teatud ameteid omavahel kokku grupeerida, mis peaks muutma teile aruande lugemise lihtsamaks ja ka menetluse peaks lihtsamaks muutma. me oleme MFF-i rubriikide kaudu neid eh, katsunud lahterdada, aga oleme eraldi käsitlenud ka omaenda rahastusega eh, ameteid, mille rahastamine näeb teistsugune välja üldiselt äh, kõik äh, arvamused on positiivsed, välja arvatud üks juhtum seoses tehi-, seaduslikkuse ja korrapärasusega, selleks juhtumiks on EASO, mis on muidugi väga erakorraline juhtum ka ja räägin sellest natuke äh, ka süvitsi, aga üldiselt võib öelda, et tulemused on positiivsed ning meie poolt võin öelda seda julgelt käesoleva parlamendikomisjoni liikmetele. muidugi on ka teatud puudujääke, näiteks puudujääke seoses avalike hangetega eh, ja nende haldusega. see on üks kestev probleem olnud, meil on ka teatud soovitusi järgmisemaks aastaks ja arvame, et teatud uuendused ka õigusaktides aitaks seda probleemi lahendada. tähelepanekuid on olnud vähem maksete seaduslikkuse ja korrapärasuse kohta, samuti päris arvestatavaid edusamme harmoneerituma IT-maastiku suunal, mida oleme ka eelmisel aastal öelnud, ning väga huvitav teema on ka eelarve haldamine ja nii-öelda ülekannete carry-overs teema ma arvan, et see probleem on juba mõneti lahendatud selles mõttes, et ametid pööravad sellele rohkem tähelepanu, aga ka meie lähenemine on muutunud ja selliseid ülekandmisi täheldame ainult juhtudel, kui need ei ole piisavalt põhjendatud, ehk siis üks või kaks juhtumit, mille puhul saabki veel sellisest asjast rääkida enam üldse. me vaatasime ka eelmise aasta kommentaare, jätkutegevusi, seda, mida on tehtud samuti oleme võtnud arvesse ka äh, ametite tegevust ja ka seda, kuidas Kontrollikoda oma eriaruannetes neile tähelepanu pöörab. mainiksin ka kolme praegusel hetkel, kõigepealt ERA ja INEA aruanne siis järgmiseks õhukvaliteet, mis puudutab EEA-d ja viimaseks EIOPA tegevus kindlustussektoris. mul on hea meel selle üle, et teie komisjon on teatud ametite puhul ka teatud jätkutegevusi ette näinud, loomulikult EASO on siin eh, selge juhtum, ka kõik teavad sellest Olafi uurimisest aga mul on ka hea meel, et mõned teised ametid, mis meie äh, hinnangul äh, tähelepanu pälvisid, sel aastal mitte, aga teie komisjon hoiab neil siiski pilku peal. EASO kohta ütleksin, kuivõrd te näete ka meie slaide, siis slaidil on suhteliselt selgelt lahti kirjutatud, mis olid meie põhitähelepanekud EASO puhul ja lisaksin sellele äh, ehk ainult seda, et tuvastasime süsteemset nõuetele mittevastavust nii hangete kui ka töötajate värbamise menetluse puhul ning ähm, see viis meid järelduseni, et olukord on väga pingeline. isegi võttes arvesse seda, kui palju tööd praegusel hetkel EASO tegema peab, eksisteerivad teatud ohud, et EASO ei suuda äh, nendele väljakutsetele vastu seista ja kui nende töö laieneb, kui nende mandaat laieneb, siis võivad tekkida probleemid. Frontex. ka Frontexi puhul näeme seda, et ameti mandaat ja ülesannete nimistu laieneb. järgmiseks EIT selle puhul rääkisime küllaltki pikalt uute tegevuste tagasiulatuvast sissetoomisest seoses teadmise ja innovatsiooni kogukondadega. me leidsime ehk äh, hea lahenduse konkreetsel juhtumil, aga selline tagasiulatuv lepingute muutmine on midagi sellist, mis tuleks siiski teie äh, komisjoni tähelepanu alla tuua. ja viimaseks, äh, kokkuvõtteks tahaksin tänada ametite võrgustikku, keda konkreetselt ei auditeeritud äh, või sellist tavapärast klassikalist menetlust ei olnud nendega ette nähtud, aga siiski tahaksin tänada nii Andrea Ammonit kui Fabrice Legere'it, kes äh, juhtisid seda võrgustikku ma tänaksin neid mõistvuse eest ja suurepärase koostöö eest selle agregeeritud dokumendi ettevalmistamisel. aitäh, et mind kuulasite ja soovin teile edu arutelus ametit puudutavate küsimuste teemal. Uh, aitäh eh, selle eh, ülevaate eest. nagu ütlesite, siis eh, kohal on ka tõesti võrgustiku esindajad nimelt on siin äh, kohal siis ka äh, peadirektor äh, haiguste ennetamisega tegelevast ametist ja kas äkki ka isik saaks sellest ülevaate anda? The aitäh, lugupeetud komisjoni liikmed, lugupeetud kontrollikoja liikmed, lugupeetud kolleegid, aitäh kutse eest tänasele eelarve kontrolli komisjoni kuulamisele, mis puudutab siis äh, ametite eelarve täitmise heakskiitmist aastal kaks tuhat seitseteist ja on suur au äh, siin rääkida teil, teie ees äh, ametite võrgustiku esindajana. nagu just kuulsime, kaks uut elementi Ehm, pand-, juurutati selleks, et äh, eelarve täitmise heakskiitmise protsessi muuta mm, paremaks, et äh, see esimest korda auditeeriti kõiki ameteid korraga tänu heale koostööle Kontrollikoja ja ametite vahel, aga ka äh, ametite koordineerimise vahel ei olnud viivitusi ja teine element oli Äh, eelarve täitmise heakskiitmise ähm, mm, paremaks muutmine ja hoolimata sellest, et ähm, tähtajad olid lühikesed, läks äh, protsess ilma viivitusteta ja äh, ka siin tänu heale koostööle eelarve kontrolli komisjoni, eelarve kontrolli komisjoni ja sekretäriaadi ja ametite vahel. kuulsite nüüd, mida arvab Kontrollikoda ja meie arvates Need tulemused kinnitavad neid positiivseid tulemusi, mida on juba varasematel aastatel teada antud ja näitavad, et need poliitikad, mis ametitel on eelarve täitmisega seoses paigas, on õiged ja tahaksin rääkida mõningatest edusammud, eh, mõningatest jõupingutustest, mida me oleme teinud eh, ja et millised probleemid meil endiselt on. Euroopa Liidu ametite võrgustik, et meil on väga erinevad äh, ametid, äh, neid rahastatakse väga erinevalt, neid juhitakse väga erinevalt. Äh, e-, e-, ametid on kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis ja ja seetõttu on ka väga erinevaid probleeme ja pärast ühiste probleemide tuvastamist hakkasime otsima ühiseid äh, lahendusi ning vahendite ühiskasutamise ja äh, sünergia ärakasutamise äh, tõttu oli meil võimalik ka käegakatsutavaid tulemusi saavutada, et näiteks ühine riigihangete portaal ja teenuste ja riigihangete, ühiste riigihangete tõttu oli võimalik rohkem kui kümme miljonit eurot kokku hoida meil on ka vabade ametikohtade väljakuulutamise mm, nõukogu alates äh, märtsist kaks tuhat seitseteist ja mm, see võimaldas meil siis äh, laiemalt reklaami, reklaamida, et millised äh, töökohad on vabad ja see ei puudutanud mitte ainult detsentraliseeritud ameteid, vaid ka komisjoni rakendamisameteid, kuna nad soovisid selles osaleda ja keskmiselt saab käiakse seda mm, portaali igas kuus vaatamas umbes kolm tuhat korda ja ja meil on ka katastroofidest taastumise teenistus ja mm, ja järgnevate Äh, kuude jooksul peaks sellega liituma veel neli ametit ja kaks ametit veel otsiv-, otsustavad, et kas neil tasuks sellega liituda. ja selle teenuse eelised ametite jaoks on, et äh, teenuse osutamise aeg on äh, neli kuud ja see kulud on nelikümmend protsenti väiksemad võrreldes välise teenuse osutajaga ja ka personaliressursid on võrreldavad varasemaga. ja ka töötati välja äh, juhtnöörid erinevate valdkondade jaoks, nagu näiteks äh, rahastamine, ähm, personal ja IKT ja meie võrgustik siis äh, uurib, et millised koostöövõimalused võrgustiku liikmete vahel veel oleks selleks, et parandada teenuseid, aga me oleme edusamme teinud ka teenuste jagamisel äh, Ehm, võrgustiku liikmete ja komisjoni teenuste vahel, eriti Digit peadirektoraadiga, see puudutab äh, personali, äh, teenuse jätkuvust, pilveplatvorme, küberturvalisust ja infohaldust ja näiteks e-teen-, e-halduse hangete puhul äh, kasutatakse kõiki muu-, mooduleid, mis ametite käsutuses on, mõned ametid äh, praegu äh, võtavad kasutusele DG Digiti äh, süsteemi ja kakskümmend üks ametit ja viis ühisettevõtet on äh, eelprojekti faasist kaugele jõudnud ja nüüd teevad tihedat koostööd komisjoniga ja nüüd väljakutsetest, et viie protsendi ähm, kulude vähendamise määrast äh, suudeti kinni pidada, mõned isegi äh, vähendasid ähm, personali kümme protsenti, aga mm, rohkem äh, oleks raske, et nendel ametitel, kellel tekkis uusi ülesandeid, oli probleeme täiendavate ülesannetega ja mm, traditsiooniliselt äh, on ametite eelarvestamise puhul äh, võetud aluseks äh, äh, eelnevalt kindlaks määratud personali arvud ja, mm, ja eelarve, aga see süsteem on liiga jäik olnud, ei võimalda ei, ei ametitel ressursse hallata niimoodi, et oleks tagatud tulemuslikkus ja eesmärkide saavutamine ja E, ametitel oleks kasu suuremast paindlikkusest, äh, nagu näiteks äh, sellistel juhtudel, kui äh, töömaht järsult suureneb. ja siis oleks neil võimalik ise otsustada, kuidas nad oma ressursse kasutavad. Ähm, aga tulemuspõhine ähm, eelarvestamine ja mm, oleks siin võib-olla lahenduseks äh, ja võimaldaks ressursse paremini hallata. Euroopa Liidu ametid tegelevad väga erinevate poliitikavaldkondadega ja nendele ressursside andmine tuleks otsustada ametipõhiselt, võttes arvesse vastava poliitikavaldkonna konteksti ja järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on vaja määratleda paremini lähenemine eelarve ja ressursside haldamisele, et tuleks arvesse võtta ka vastavat poliitikavaldkonna nõudmisi iga ameti puhul, arvesse tuleb võtta nen-, ka seda, et mõningad ametid on saanud uusi äh, ülesandeid ja uusi vastutusalasid äh, seoses uute programmidega ja selleks, et nad saaksid oma mandaati täita, tuleks neile anda täiendavaid ressursse selleks, et nad saaksid oma uusi ülesandeid täita. uus mitmeaastane finantsraamistik annab võimaluse kasutada uusi võimaluse, võimalusi äh, ametite vahendite hankimisel ja uus äh, uurimus, mille parlament avaldas, äh, tegi järelduse, et äh, tuleks tegeleda ametite rahastamisega ja töörühm on ettepanekutega tegelenud ja võib anda vajadusel täiendavat infot. teenuste jagamine võib muuta töö ratsionaalsemaks ja võimaldab raha kokku hoida, aga see potentsiaal ei ole lõputu. mingil hetkel on vaja teha otsuseid negatiivsete prioriteetide kohta ja see võib ohustada siis teenuseid, mida osutatakse Euroopa Liidu kodanikele tihe koostöö komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ametite vahel on äh, väga oluline. ja lõpetuseks Euroopa Liidu ametite võrgustik on äh, terve rea äh, verstaposte saavutanud, äh, mis puudutab teenuste jagamist ja tulemusraamistiku rakendamist, aga me püüdleme töö edasise parandamise poole ja raamistik, võrgustik tahab teha, edaspidigi teha head koostööd eelarve kontrolli komisjoniga ja oleme valmis teile edastama teavet, kui teil vaja on aitäh äh, selle esitluse eest. tahaksin tänada ka selle eest, et äh, olete olnud äh, võrgustiku koordinaator mm, ja täitnud sellega seotud kohustusi, nii et aitäh ka selle eest, aga nüüd siis eelarve kontrolli komisjoni raportöör Sarvamaa saab sõna ja äh, saab äh, küsida ka küsimusi, mis tal on äh, võrgustiku või ametite kohta ja meil on siin kohal ka neli, äh, nelja ameti esindajat. härra Sarvamaa, palun. First vice chair. aitäh, kallis esimene aseesimees, lugupeetud kontrolliga liige härra Saatšius ja lugupeetud ametite esindajad, kõigepealt ametite võrgustiku esimees ehk siis Haiguste Ennetamise ja Tõrje Ameti peadirektor. tere tulemast teile kõigile. kõigepealt mõned üldised märkused ja siis küsimused horisontaalsete küsimuste kohta ja siis eraldi küsimused äh, ametite kohta. kõigepealt palju õnne ja komplimendid väga hästi struktureeritud äh, aastaaruande eest Kontrollikojale. minu arvates keskendutakse tähtsatele küsimustele ja annab väga objektiivse pildi finants ja ob operatiivtegevuse kohta. meil on väga hea meel selle positiivse tulemuse üle, mida andsid auditid. mul on väga hea meel, et äh, kontrollikojal õnnestus kiiremini avaldada see aruanne, saime selle juba oktoobri alguses ja mul on väga hea meel ka selle üle, et äh, raporti struktuur on üle vaadatud, et kõik tähtsad andmed on ühes konsolideeritud paketis. mis puudutab tulemusi, siis toetan suuremat osa kontrollikoja märkuseid ja kavatsen need ka oma raportisse sisestada kõigepealt need horisontaalsed küsimused. meil on hea meel Euroopa ametite võrgustiku positiivse rolli üle töö koordineerimisel ja selleks, et me saaksime ametite tööst tõesti maksimaalse välja võtta aitäh ka selle panuse eest, mis on antud äh, legislatiivsete meetmete kaudu nagu mitmeaastase finantsraamistiku ja finantsmääruse kaudu, aga ka mitteõigusloomeliste meetmete kaudu nagu see, et leitakse uusi vahendeid äh, ametite töö rahastamiseks. nii et mina raportöörina detsentraliseeritud ametite eelarve täitmise kinnitamise kohta kutsun eelarve eest vastutavaid ametivõime üles tagama paindlikkust äh, ametitele vahendite haldamisel ja peale selle tuleb leida ka uusi võimalusi äh, kaasrahastamiseks väljaspoolt Euroopa Liidu eelarvet siis äh, lõivude ja tasude kaudu. peale selle eeldan, et ametid teevad ka rohkem temaatilist koostööd, jagavad ressursse nii palju kui võimalik, sellepärast et ressursse on vähe ja ülesanded tihti kattuvad. selles mõttes ma loodan, et äh, poliitika valdkondadele antakse siis vahendeid ja ametid siis vaatavad, kas neil on võimalik oma äh, tööd ühendada. ametite võrgustikul on mul kolm küsimust. kõigepealt äh, head tavad. Neid võiks uurida ja minu küsimus on järgmine, kas võrgustik on arutanud harmoniseeritud äh, hankemenetluse küsimust ja kuidas seda sisse viia? teiseks, raamatupidamise harmoniseerimine, kas võrgustik on teinud midagi selleks, et äh, olukorda harmoniseerida paremuse suunas? ja kolmandaks, kõrgetasemelised värbamised. meie tähelepanu juhiti natukene aega tagasi EASO õnnetule juhtumile, kas võrgustik on mõelnud midagi ette võtta selleks, et üles vaadata, üle vaadata värbamismenetlus koos komisjoniga ja neljas punkt, see ei ole küsimus see puudutab äh, mitut ametikohta, et, et seda tuleks alati hinnata väga põhjalikult. selleks, et me tõesti teaks, et ei oleks siin mitte mingit äh, ebavajalikku kattumist. ja nüüd ametid eraldi teen lühidalt, aga suurem osa ajast pööraksin äh, EASO-le me teame, viimasel paaril aastal olukord oli seal õnnetu, parlament keeldus EASO-le ja tema peadirektorile andmast eelarve täitmise kinnitust aastal kaks tuhat kuusteist ja Olav kahekümnendal novembril äh, suletud kohtumisel esitles EASO peadirektori uurimise äh, sule, tulemusi, kus me nägime, et tegemist oli väga raske äh, haldusreeglite rikkumisega. nii et tahan veel kord välja tuua, kui hea meel mul on selle üle, et uus peadirektori asetäitja ametisse nimetati ja et meetmeid võeti nii kiiresti. ma tean, et te tõesti kõik äh, pingutate vägagi. mul on kolm küsimust EASO-le. kõigepealt, mis puudutab tulevasi värbamismenetlusi, mis on päris suured viissada kohta vaja täita aastaks kaks tuhat kakskümmend. olukord on teil ilmselgelt äh, halvenenud vägagi, eriti mis puudutab personali ja just äh, juhte, nii et ma tahaksin teada, milline on olukord praegu ja kuidas te olete võimelised hakkama saama kõikide nende värbamismenetlustega, mis on järgnevateks aastateks ette nähtud. teiseks, EASO ei ole ikka veel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tegevusaruannet avaldanud. nii et millal äh, me võime äh, oodata siis selle avaldamist ja kolmas küsimus. küsimus, millega DJ Home tõstatas, et äh, konsortsiumi süsteemis ja halduses leidi suu-, leiti suuri probleeme ja EASA on tõesti nüüd alustanud äh, laiapõhjalise tegevuskava rakendamist, millega siis soovitigi kõrvaldada puudusi juhtimises ja sisekontrollisüsteemis, nii et me taha-, kas te saaksite meile anda infot selle tegevuskava ja äh, selle rakendamise kohta? ja siis on mul veel mõned küsimused ka Frontexile ja Euroopa Tehnoloogia Institutsiooni, instituudile viimase puhul me teame, et eelarve eh, täitmisega on probleeme, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli määr väga madal ja see on seotud eh, suure tõenäosusega sellega, et eh, tuleb suurendada grante, mida antakse Tehnoloogia Instituudile siiamaani Tehnoloogia Instituudi antud grante ei ole piisavalt ära kaot-, kasutatud, seega on jäänud vahendid kasutamata ja minu küsimus nüüd ongi, et kuidas te hindate seda oma lõplikku eesmärki, et te tahate olla sõltumatud nendest grantidest? ja Frontex kakskümmend koma viis protsenti suurendati kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet võrreldes eelmise aastaga. tema eh, tulem, tema ülesandeid eh, suurendati, seega ähm, oli vaja ka rohkem inimesi, kolmsada kuuskümmend viis oli tööl aastal kaks tuhat kuusteist ja tuhat peaks olema aastal kaks tuhat kakskümmend. Eh, Frontexil on aga probleeme äh, kvalifitseeritud tööjõu leidmisega, seda sellepärast, et palgakoefitsient ja korrektuuri koefitsient on madal, kuuskümmend seitse protsenti oli see aastal kaks tuhat seitseteist. ja asutamiskava oli täidetud ainult seitsmekümne nelja koma nelja protsendi ulatuses kaks, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, nii et mida on nüüd Frontex teinud selleks, et äh, meelitada siis äh, uusi töötajaid äh, tööle, eriti kui arvestada, kui suur on nende, selle asutuse mandaat ja kui palju on neil inimesi juurde vaja, need oleksidki minu küsimused, aitäh! aitäh, härra Sarven, ma võib-olla me saame mõned vastused nendele küsimustele, nii et kolm horisontaalset küsimust äh, äh, võrgustikele, siis eraldi EASO-le ja haiguste ennetamisele ja äh, Tehnoloogia Instituudile ja siis edasi saavad sõna teised kolleegid. jah, aitäh nende küsimuste eest. esimene küsimus puudutas seda, kas hankemenetlusi saaks täiendavalt veel harmoneerida. tõtt-öelda see ongi meie ühtse portaali eesmärk, mida ka enne mainisin, ehk siis ametid saavad teada, missugused hanked on kavas ja vajadusel, kui see sobitub nende plaanidega, saavad nad nendega ühineda seda mõtet analüüsime veel kindlasti edasi, mis puudutab siis hankeid Eh, ametite vahel, aga lisaks me eh, päris intensiivselt eh, mõtleme ka institutsioonide vahelistele hangetele, mis muudab selle veel tõhusamakski. nüüd raamatupidamiskeskkonnad. teatud ametid on vastanud komisjonipoolsele pakkumisele, aga tõtt-öelda ei ole reaalsuses alati nii lihtne sellega tõhususe mõistes võita, sest lõppastmes asi ei puuduta eelarve suurus või tehingute hulk, äh, seda tulemust, vaid ähm, lõpptulemus peab olema saavutatud lihtsalt äh, kitsa ajaraamistiku raames, ehk siis äh, tehingute hulk ja eelarve suurus niivõrd ei loe. ning Ähm, kui me nüüd läheks komisjoni ettepaneku teed, siis äh, siiski tuleb öelda, et see oskusteave ametites peab säilima, mis puudutab raamatupidamist. ehk siis kujutage ette et ehkki seal saaks jah, aega kuidagi võita, no mingeid plusse on, aga see ei ole äh, valdkond, kus tohutut edu saaks saavutada. värbamine järgmiseks, ametid lähtuvad rakendusnormidest ja personalireeglitest, ehk siis alati, kui me saame rääkida mingisugusest tõhususe tõstmisest, siis neid arutelusid tuleb pidada HR peadirektoraadiga, aga seda me veel ei ole teinud, võib-olla kunagi tulevikus. We... aitäh ja võib-olla saaksime nüüd kuulata EASO-lt vastuseid kolmele küsimusele, mis neile suunati, palun. jah, aitäh, lugupeetud komisjoni liikmed, lugupeetud kontrollikoja ehm, liikmed, lugupeetud ametite juhid. mul on hea meel, et me saame jätkata selle avatud, ausa dialoogiga, mis algas septembrikuus seoses käesoleva eelarve selle heakskiitmise andmisega, aga nüüd küsimused, mida küsis raportöör. alustaksin viimasest äh, küsimusest, mis puudutas tegevuskava. kooskõlas sellega, mida pakkusin välja EASO haldusnõukogule enne oma äh, ametisse määramist, siis öeldi, et tegevuskavas lepiti kokku korrektiivsetes meetmetes lepiti kokku tulenevalt mitmest allikast, siinkohal tänaksin ka Kontrollikoda selle eest, et nad oma esialgseid leide jagasid meiega juba suvel, kuivõrd see aitas pakkuda sisendit konkreetsele tegevuskavale. ühtlasi see lähtub ka esimesest äh, sisekontrollist, mis äh, ameti raames äh, läbi viidi. siin saab rääkida kolmest äh, sambast tegevuskava raames. ja juba septembrikuus rääkisin väga üksikasjalikult konkreetsetest tegevuste komplektidest, aga rõhutaksin siinkohal lihtsalt, et tegevuskava on niinimetatud elav dokument, septembris oli meetmeid viiskümmend kolm, nüüd on neid viiskümmend kuus kui rääkida juhtimisest, siis keskendutakse sisekontrollile, siseprotseduuridele ja hangetele, ehk siis sellele, millele juhtis tähelepanu ka Kontrollikoda ja mul on hea meel öelda, et juba praeguseks on kakskümmend seitse tegevust läbi viidud, kakskümmend kaks tükki on käimas ja seitse tükki, seitse järelejäänut käivitatakse jaanuarikuuks. järgmiseks värbamise hetkeolukord, tõepoolest, ka see on oluline osa meie tegevustest ja ka tegevuskavast. loomulikult on meie värbamine väga ambitsioonikalt käima lükatud ja kui mina suvel ametisse astusin, oli üle neljakümne protsendi ajutistest ametikohtadest avatud ning rohkem kui üheksa kuud ei olnud mingisugust värbamist toimunud. see oli külmutatud. ja suvel siis läksime kõigepealt olemasolevate reserv, reservnimekirjade juurde, et kasutada ära neid isikuid, kes esialgselt nimekirjas olid nelikümmend kuus kolleegi nüüdseks võtsid ka need pakkumised vastu. oleme ka suurendanud omapoolseid pingutusi või õigemini augusti ja jaanuari vahel anname kokku teada uuest kahekümne üheksast töökohast, mis peaks kusagil seitsekümmend uut inimest ametisse tööle tooma, mis tähendaks, et personali isikkoosseisu koguarv oleks umbes kakssada seitsekümmend, mis tähendaks ka meie ametikohtade kava täitmist umbes üheksakümne protsendi määral. selline väike puudujääk on meil küll olemas järgmise aasta alguseks, aga ma arvan, et olukord on märksa parem, kui varem on olnud. ning mainiksin ka seda, et meie värbamistegevus algas üldse sellest, et me suurendasime omaenda võimet värvata. ehk siis kaksteist inimest on võetud tööle personaliosakonda ja äh, kuus inimest ähm, äh, muudesse toetavatesse äh, ametitesse. Te mainisite ka juhtimist, juhtimise teemat, mida jah, ka EKARi aruandes mainitakse juulikuu alguses oli meil veel täpselt kakskümmend üheksa või siiski, vabandust, kakskümmend kuus, parandab ennast kõneleja, juhtivat ametikohta, mis olid täitmata, osakondade juhid, sektorite juhid ja nii edasi. eelmise nädala seisuga on see arv vähenenud viisteist kohta täitmata ning üheksa neist viieteistkümnest kohast on praegu sellised, millele töötajat otsitakse. pean ka rõhutama seda, et üks meie väljakutsetest tõepoolest seisneb selles, et kui me räägime juhtidest kõrgemal tasemel, siis ka meie valiku komisjonides on tarvis vähemalt samaväärse äh, pädevuse astmega ametnikke ja tänaksin siinkohal võrgustikku, kes on saatnud meile oma kõrgemaid juhte selleks, et me saaksime omapoolsed valikud nende abil teostada. tänaksin ka komisjoni ja Home peadirektoraati, kes samuti panustasid omapoolselt meie võtmetähtsusega personali värbamisse. ehk siis taaskord personali osas ma arvan, et olukord võiks olla nüüd märksa parem eh, järgmise aasta esimese kvartali lõpuks, siis peaks olema peaaegu kõik kohad täidetud. Te küsisite ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tegevusaruande kohta. tõtt-öelda jah, tegevusaruanne oleks pidanud tulema välja juunikuuks, aga objektiivsetel põhjustel me ei suutnud sellega välja tulla, muuhulgas see oli seotud sellega, et me ootasime Olafi juurdluse tulemusi, mis algas aastal kaks tuhat seitseteist. nüüd on Olafi lõpparuanne olemas, me oleme ka Olafiga suhelnud vahetult sel teemal ja oma haldusnõukoguga eelmisel nädalal tegelikult rääkisime sellest, mis peaks olema jätkutegevused nende leidude ja soovituste puhul ning äh, lähipäevil äh, pannakse need äh, õiged tegevused paika ja lükatakse käima. veel üks asi, mis puudutab meie tegevusaruannet, ähm, on seotud selle sisekontrolli ja enesehindamisega. jah, see on äh, kohustus seda teha, aga tegemist oli esimese korraga, mil ametis äh, midagi sellist tehti. see oli väga põhjalik, kõik juhtivpersonal ja osa muust personalist oli sellesse kaasatud. tõepoolest, tegevus on nüüd ähm, lõpetatud ja ka tulevust on, tulemust on tutvustatud meie haldusnõukogule. selle hindamise ehk kõige kõrgematasemelisem tulem seisneb selles, et äh, aastal kaks tuhat seitseteist võib öelda, piisavat tähelepanu ei pööratud äh, juhtimistasandile selleks, et tagada kõige seaduslikkust ja korrapärasust, aga see kindlasti peegeldub äh, lõplikus aruandes. millal seda oodata võiks, me rääkisime sellest haldusnõukoguga ka eelmisel nädalal äh, ja loodetavasti on see võimalik kirjaliku menetluse kaudu enne aasta lõppu valmis saada. see on meie eesmärgiks ja siis saame ehk loodetavasti saata teile ametliku lõpliku aruande ja seda veel kalendriaastal kaks tuhat kaheksateist. loodan, et vastasin kõigile küsimustele. aitäh ja võib-olla saaksime jätkata siis äh, Euroopa Tehnoloogia Instituudiga esindajaga, et ta vastaks siin raportööri küsimustele aitäh ja tahaksin äh, kõigepealt äh, tänada Kontrollikoda äh, õiglase raporti eest ja härra Sarvamaad küsimuse eest, mis puudutab finantsprobleeme, mis seonduvad EIT-ga, eriti ra äh, rakendamise määr ja ja edusammud äh, finantssõltumatuse mm, osas, et need äh, teemad on sõl-, üksteisest sõltuvad, aga me käsitleme neid erinevalt äh, õige on see, et investeerimiskogukonnal on üsna väike ärakasutamismäär, me ei ole rahul veel sellega, see ei ole veel saavutanud soovitud taset, meie analüüsis on see tihedalt seotud väga kiire e, iga-aastase grantide tsükliga, mida me kasutame ja see on seotud ka nende teenuste loo-, e, tegevuste loomusega, mida me toetame ja väga raske on äh, Äh, planeerida, et me saame septembris järgmise aasta plaanid, äh, mis algavad siis jaanuaris ja siis detsem-, detsembris lõpevad ja grante on väga palju, väga palju on erinevaid tegevusi erinevates investeerimiskogukondades ja väga, kui mingid asjad läbi kukuvad, siis on väga raske neid vahendeid äh, kuskile mujale suunata ja sellepärast on EIT-l ka erand äh, et me saame viie, järgneval kolmel aastal vahendeid äh, uuesti ära kasutada ja me kasutame seda sellepärast, et see on väga sobiv selliste innovatiivsete tegevuste jaoks, mida me toetame. aga selleks, et äh, ärakasutamismäära parandada, äh, pikemas perspektiivis on meil vaja liikuda mitmeaastaste grantide suunas, et kaks või kolm aastat kestvad grandid, see on ka üks Kontrollikoja soovitustes nende äh, aruandes, äh, tulemusaruandes äh, ja me oleme kõik muud soovitused ellu rakendanud ja tegeleme selle ellurakendamisega järgmise finantsperspektiivi ajal, sest selleks on vaja rohkem aega. et see võimaldaks siis paremini vahendeid ümber suunata, vaja on suuremat, see võimaldaks suuremat paindlikkust ja see võimaldaks äh, vahendeid äh, ümber suunata ka kogukonnasiseselt, et äh, neilt projektidelt, mis häid tulemusi märkavad, annavad, ähm, et neile projektidele, mis rohkem tulemusi annavad ja teine osa teie küsimusest, et tahaksin meenutada, et et EIT-l on väga äh, omapärane ambitsioonikas programm, et äh, äh, soovime pikas perspektiivis hakkama saada ilma Euroopa Liidu toetusteta ja saame ähm, öelda, et me oleme väga häid edusamme teinud selles osas viimasel kahel aastal. pärast seda, kui me oleme võtnud endale selle eesmärgi mm, prioriteetide hulka ja, ja oleme siis äh, üritanud tööd teha selleks, et saavutada seda äh, rahalist sõltumatust. nii et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kakskümmend kolm koma kuus miljonit meie tulud, äh, saime kakskümmend kolm koma kuus miljonit tulusid niimoodi, see on üsna kõrge määr ja ja olukord on paranenud äh, ja praeguseks, selleks aastaks ennustame neljakümmet miljonit eurot ja kui me selle saavutame, siis äh, on tegemist tõesti märkimisväärse edusammuga. ja tegemist ei ole mitte ainult tuludega, vaid meil on ka üsna märkimisväärne kaasrahastamise määr äh, ja mõnedel neist on ka varad, mis aitavad tulevikus tulusid saada. nii et äh, olen optimistlik selles osas, et pikemas perspektiivis on investeerimis, innovatsioonikogukondadel võimalik saavutada finantsilist sõltumatust. aitäh! aitäh ja järgmisena härra Legeeri äh, Frontexist, palun! aitäh, esimees, lugupeetud äh, parlamendi liikmed, lugupeetud kontrollikoja esindajad, lugupeetud daamid ja härrad. Äh, eelarve on suurenenud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aastaga võrreldes äh, nelikümmend kuus miljonit täiendavalt kasutati ära Frontexi ja Piiri- ja Rannikuvalve Ameti poolt peaaegu seitsekümmend protsenti sellest täiendavat, täiendavast eelarvest läks operatiivtegevusele Euroopa Liidu välispiiridel. küsimus puudutas äh, personali ja neid raskusi, mis äh, on ähm, seoses äh, õige profiiliga inimeste värbamisel ja geograafilise tasakaalu tagamisel. ja saan teile järgnevaid andmeid ähm, edastada, et praegu meil on rohkem kui kuussada viiskümmend töötajat ja kui me võrdleme olukorraga enne värbamislainet oleme oma personali arvu peaaegu kahekordistanud ja eesmärgiks on, et meil oleks tuhat töötajat kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks see oli siis äh, seotud selle kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, vastu võetud uue mandaadiga ja selle aasta alguses äh, kolmkümmend neli protsenti oli täitmata töökohtade määr ja me ootame, et selle aasta lõpuks oleks meil kaheksateist protsenti umbes vabade töökohtade määr, nii et meil on õnnestunud äh, Äh, vabade töökohtade määra vähendada, aga pean äh, rõhutama, et äh, kõige rohkem probleeme on ajutiste töötajate värbamisega. Ähm, lähetatud riiklike ekspertide värbamist puudutab Ähm, madal korrektsioonikoefitsient vähem, sellepärast et see sellele personalikategooriale ei äh, kohaldu, ähm, kui tegemist on äh, liikmesriikide lähetatud töötajatega ja ja ähm, ja, ja, ja tihti on tegemist ka kohalike töötajatega, keda siis ka see koefitsient ei mm, äh, puuduta. ja geograafiline tasakaalustatus, pea, tasakaalustamatus, peaaegu viiskümmend protsenti töötajatest on poolakad ja ja kui ma nüüd ütlen teile, et milline on järgmine liikmesriik, kus on enamus töötajaid, siis äh, järgmise mm, riigi töötajate osakaal on seitse koma viis protsenti, et äh, pooled töötajatest on ühest liikmesriigist ja, ja äh, suuruselt äh, teine, teisest liikmesriigist on pärit seitse ja pool protsenti töötajatest ja siis järgnevatest liikmesriikidest on siis neli, kolm või vähem protsenti töötajaid. nii et millised on meetmed, mida siis kavatsetakse võtta selleks, et olukorda leevendada? korrektsioonikoefitsient äh, jälle läheb vales suunas, sest seda on jällegi vähendatud. kuuskümmend kaheksa mis tähendab, et selle aasta lõpuks peame, peab äh, personal tagasi mas-, maksma osa summadest, mis nad mak-, said kuni esimese juulini. see on tõsiseks probleemiks. meil on äh, peakorterite äh, leping äh, liikmesriikidega, mis on nüüd jõustunud ja akrediteeritud Euroopa kooli loomine Varssavis on samuti toimumas ja meil on ka peakorteri leppe, et Poola valitsuselt saadakse teatavaid privileege, mis võiks olla atraktiivsed ähm, te ka teiste riikide kodanikele, aga kui nüüd realistlikult võtta, siis äh, see ei saa ähm, siiski korvata seda madalat äh, korrektsioonikoefitsienti. ja praegu kavatseme võtta, võtta järgnevaid meetmeid, komisjon ja kaheteistkümne, oma kaheteistkümnenda septembri ettepanekus mis puudutab Euroopa piiri- ja rannavalve määruse ümbersõnastamist, võimaldaks ametil kohaldada e-, teistsuguseid reegleid, teistsugust korrektsioonikoefitsienti ja see ettepanek komisjoni poolt läheb minu arvates õiges suunas ja ajutise meetmena ja võib-olla kunagi meil on selline süsteem, mille komisjon on välja pakkunud. olen teinud äh, ettepaneku võtta sotsiaalseid meetmeid. seda pakkus välja ka DGHR mm, mõningatele ametitele ja ka ametite võrgustikule ja praegu toimub veel arutelu selles küsimuses äh, nõukogus. Äh, liikmesriigid toetavad seda ja mõistavad, milline mõju on sellel tasakaalustamatusel, aga meil on veel õiguslikke arutelusid ja veel üks meede, mida võiks võtta, on, et me kaasaks rohkem EPSO-t värbamistesse, et äh, meil oleks võimalikult lai reservi nimekiri ja võimalikult head värbamiskanalid, et me saaksime EPSO toetusel ka eraldi värbamisi läbi viia, aga need meetmed tähendaksid, et meie ehm, personaliosakonna ehm, olukord leeveneks, aga muid probleeme see ei lahendaks, mis seonduvad madala korrektsioonikoefitsiendiga. aga sellest hoolimata ametil õnnestus suurendada äh, välispiiridel töötavate isikute arvu operatiivtasandil äh, ta-, saan teile tuua kaks näidet selle kohta, tuhat viissada piirivalvurit, rannavalvurit on välispiiridel praegu oma suurimates operatsioonides Poseidon ja Artemis ja äh, ka Hispaania alalises, alalisel missioonil, aga meil on ka veel neli täiendavat äh, operatsiooni. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, nelisada, kolmsada nelikümmend tagasipöördumislendu ja saatsime tagasi kümme protsenti Euroopa Liidust ähm, mitte Euroopa liikmesriikides, mitte Euroopa riikidesse tagasi äh, saadetud ähm, kodanikest. Äh, aitäh ja nüüd äh, annaksin sõna variraportööridele ja teistele liikmetele, kõigepealt proua Kadenbach, palun. aitäh ja aitäh härra Sarvamaale, aitäh ähm, kõigile, et siin väga paljudele küsimustele on juba vastused tulnud aitäh Kontrollikojale ja härra Ammanile äh, tehtud töö eest. ja alustaksin Frontexiga, sest äh, te mainisite siin, äh, et mis riikidest on pärit teie personal. mul on küsimus, mis just seda ka puudutab. kas te arvate, et need üsna madalad palgad, mida maksab Frontex, et need mõjutavad seda, et äh, millistest riikidest inimesed üldse kandideerivad Frontexisse tööle, et kas äh, kõrgemad palgad annaksid panuse sellesse, et äh, et oleks tagatud personali parem geograafiline tasakaalustatus ja teine äh, küsimus, et see uued töötajad, et ja koolitamine, et kas äh, kas äh, te saate öelda, et äh, kui äh, on makstud töötaja koolitamise eest nii ja nii palju, et kas inimesed siis pea, võiksid olla kohustatud nii ja nii mitu kuud Frontexi heaks töötama, et kas on olemas mingi sellega võrreldav me-, selline võrreldav meede, ja kolmas äh, küsimus on võib-olla juba vastuse saanud, võib-olla ma ei ole piisavalt tähelepanelik olnud, et äh, vastus äh, küsimusele üheksa kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus oli, et kui palju oli neid täitmata juhtivaid kohti ja kui palju neid praegu on ja järgmine küsimus, et ma ei tea, kes teist öö, sellele vastaks, et te mainisite EPSO veebilehte ja me kuulusime, kuulsime Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuselt, et nemad on avaldanud oma veebilehe, aga me oleme kuulnud, et ähm, on probleeme EPSO-l ähm, tõlgetega, saabuvate dokumentide tõlki-, tõlkimisega, et ähm, mida teie soovitaksite, et kas kas komisjonilt on mingeid soovitusi selle kohta, et kuidas saaks lihtsustada võrgustiku kasutamist või mis oleks kõige mm, atraktiivsem selleks osas, et kasutada EPSO veebilehte värbamiseks ja veel üks küsimus, mis puudutab komisjoni äh, et EASO-l on olnud väga palju probleeme mm, ka ka mm, huvide konfliktide ja riigihangetega, et mm, mida teeb komisjon selleks, et EASO-t toetada selle, selles osas, et EASO saaks üle olemasolevatest probleemidest ja need on kõik praeguseks. Thank you uh,, next Mr aitäh, järgmisena härra De Jong, palun. aitäh, esimees. esimene küsimus on horisontaalne ja sellele põhjalikult juba võrgustik vastas, see puudutab äh, lõivudega rahastatud äh, agentuure see kõik sai alguse EASO pilootprojektina, seda arutati institutsioonide vahelises töörühmas. raportöör Sarvamaa ja mina käisime töövisiidil kontrollikojas. käisime Helsingis ühes ametis ja öö, ähm, meile avaldas muljet see, et tõesti huvide konflikti ei äh, teki, aga samal ajal äh, lõivud äh, on sellised, mida ei saa ette ennustada. vahel on rohkem, vahel vähem taotlesid ja sul on vaja ka ekspertiisi anda ja samal ajal ka töötajad peavad oma kogemusi säilitama, oma oskusi ja kui sul ühel aastal on rohkem, teisel aastal vähem taotlusi, siis on seda väga raske hallata. Äh, EPSA-lt oleme sarnast äh, infot kuulnud, aga on teisi agentuure, kes äh, nii ei arva. päris täpselt ei tule välja see, mida meie küsisime. ei ole nii, et komisjon ütles, et lõivusid peaksid koh-, koguma komisjon ja agentuur ise ja siis kuidagi üksteisele neid üle kandma. või ei ole ka nii, et komisjon korjab lõivud kokku ja saadab need ametile. tegemist on tavarahastusega Euroopa Liidu eelarvest ja komisjon korjaks lõivusid, nii et komisjon on siis eh, see, kes riskib sellega, et ta saab vähem lõive ja muidugi, kui tuleb rohkem, siis eh, ülejääk läheks ka Euroopa Liidu eelarvesse, seda arutati Helsingis ja see on alternatiivne mudel. ja minu arvates ei ole seal väga palju lisaadministratiivtõkkeid. teiseks huvide konflikt. meil on siin praegusel hetkel diiselgeidi aeg, räägime mootorit kinnitamisest, tüübikinnitustest neile. ja me ei kogu lõivusid ise, vaid saadame äh, kõik taotlused kesksetele asutustele mingit otsest linki ei ole, aga samal ajal ametid on väga optimistlikud ja ütlevad, et mingit huvide konflikti pole, et kõik on hästi. ma ei usu, et see päris nii on ja kui ma loen seda uuringut, siis mulle tundub, et eh, siin on pigem otsitud just seda sõltumatust, kui on eh, arvestatud rohkem nende argumentidega, mida ametid ise on ka välja toonud. teine punkt, eh, konsulteerimine ma tahan teada, kas see on üldine poliitika, et äh, kas on, et äh, töötajaid ei asendata siin äh, väliskonsultantidega. ja viimane küsimus EASO-le ja Frontexile see värbamine on suur töö koolitus mängib siin ülitähtsat rolli, kolleegid tõid seda ka välja. kas te võiksite mingil hetkel meile anda infot selle kohta, millist koolitust te pakute, mis mooduleid te kasutate, mis materjali, et me saaksime parema ettekujutuse, sest vastused on tõesti väga üldised ja ma tõesti ei suuda endale ette kujutada, et kuidas siis mõlemas agentuuris uusi töötajaid koolitatakse, nii et tahaksin saada rohkem infot. ja viimane küsimus ka kahele eelmainitud äh, ametile libe komisjonis koostan raportit Euroopa Liidu institutsioonides põhiõiguste hartast kinnipidamise kohta. ja ma olen näinud, et ametitele soovitatakse ka põhiõiguste harta kohta oma strateegia väljatöötamise. kas te olete selle peale mõelnud, kas teil on ka näiteks koolitus põhiõiguste kohta? aitäh, proua Jala Sender. aitäh, esimees kõigepealt suur tänu kontrollikoja liikmele härra Saatšusele tema raporti eest, mida ta meile ka esitles. ma arvan, et see on väga selge ja väga hästi loetav. me teame põhimõtteliselt erinevate ametite lühendeid aga see ettekanne koos erinevate teemade kokkupanekutega aitas meil paremini mõista ametite haldamist ja samamoodi ka ametite võrgustiku töö, tööd, mida meil ilmselgelt on vaja. ja väga hea on, et siin on eraldi teemavaldkonnad välja toodud, nii et tõesti see aruanne on palju paremini mõistetav ja ka seeditavam, nii et aitäh mitte ainult äh, raporti koostamise eest, vaid ka selle eest, et te selle nii kõrge kvaliteediga koostasite. me näeme, et aastal kaks tuhat seitseteist on meil jällegi probleeme EASO-ga me saame aru, millest need raskused tulenevad. aga ikka on veel terve rida tähtsaid küsimusi. kõigepealt tahtsin ameti uuelt äh, direktorilt teada saada, kas ta kuulub ka ameti haldusnõukogusse ja mis ajast? teiseks tahaksin rohkem teada saada suhete kohta Euroopa Komisjoniga. tihti me näeme, et Euroopa Komisjon ja tema teenistused annavad ametitele teatud ülesandeid, mida meie siin ka seadusandjana oleme vastu võtnud. ma tahaksin teada, kuidas on lugu komisjoniga koostöö tegemisel siis, kui on vaja neid nii-öelda igapäevaseid probleeme lahendada siin on meil need äh, siseauditite aruanded, äh, nii et ma tahan teada, kuidas on lugu kontrolliga. ja kolmandaks personaliküsimustes on siin ilmselgelt juba nii-öelda ajaloolised probleemid. kui palju te teete koostööd liikmesriikidega? milliseid soovitusi oleks siin vaja teha? Äh, ja mida saaksime meie liikmesriikidele öelda? Frontex ja need äh, koefitsiendid, mida kasutatakse ja mis negatiivselt mõjutavad äh, Frontexi töökohtade atraktiivsust ja toovad endaga kaasa ka terve rea probleeme. minu küsimus selle kohta on järgmine. kulude hüvitamise kohta eriti just kolmandate riikide puhul. kas te võiksite selgitada, kuidas teie seda lihtsa kuluhüvituse menetlust sisse soovite viia? ja nüüd äh, Euroopa Tehnoloogia Instituut tahaksin teada saada, kuidas on lugu nende grantidega, millised meetmed teil on äh, selleks, et tagada võrdset kohtlemist. me teame, et äh, tihti on probleeme ning esimees katkestab ja ütleb, et Ines, äkki te võiksite lõpetada, sest siin on ka teisi, kes soovivad talle küsimusi esitada. kas sa lõpetasidki sellega? no suur tänu. mul on ka mõned küsimused. puudutavad EIOPA-t. kui vaadata seda graafikut, siis on seal see standardinstitutsioon, mis maksab siis lõivusid ja kogu see personal, kes neil on, kas nad on kuidagi omavahel seotud? võrgustik võib-olla ei tea seda vastust, aga mind huvitaks tõesti see, milline on äh, nende personaliarved, kas rohkem või vähem, kui te praegu ei tea vastust, siis äkki te saaksite selle välja uurida ja meile selle vastuse edastada. ja annangi kohe sõna võrgustikule, et nad saaksid äh, vastata aga siis hiljem kõigepealt tahame saada vastuseid Frontexilt ja EASO-lt, äkki te võiksite kahe-kolme minutiga vastata, Frontex, palun. aitäh, härra juhataja. madala korrektsiooni koefitsiendi mõju kohta. ilmselt see ei ole siiski ainus põhjus, aga lähtuvalt rahvustest võib öelda et kõige suuremal hulgal isikuid jah, pärineb riikidest, kus koefitsient on madalam. koolituspoliitika. meie koolituspoliitika on selline, et koolitatakse kõiki uusi töötajaid, näiteks aastal kaks tuhat seitseteist oli seega koolitatava personali arv väga suur. vaatan, kaks tuhat seitseteist oli kakssada seitsekümmend viis personaliliiget, keda koolitati. osalejaid koolitustes oli nelisada nelikümmend, mis tähendab seda, et mõningatel töötajatel oli võimalus käia rohkemgi kui ühel koolitusel. samuti on meil selline sissejuhatav koolitus, mis tutvustab äh, uustulnukatele ametit ja ametimandaati. loomulikult äh, on ka teatud moodulid, mis puudutavad näiteks põhiõigusi, samuti koolitatakse ka peakorteris töötavaid ametnikke, mitte ainult lähetatud ametnikke. nüüd täitmata juhtivad kohad. värbasime kolm uut äh, osakonna juhatajat käesoleval aastal, mis tähendab seda, et üks üksuse juhi kohad, koht on täitmata, see koht äh, jäi täitmata seoses töötajate liikumisega, on ka veel kaks täitmata osakonna juhataja kohta, muuhulgas sellepärast, et üks isik liikus ameti sees ja teine isik liikus ka ameti sees. nüüd hüvitamine, ma ei tea, kas nüüd äh, tõlge ähm, äh, oli korrektne siin, ma tahaksin selle kohta öelda, et aastal kaks tuhat kaheksateist esimest korda amet rakendas ühiku kuluskeemi, mis tähendas seda, et liikmesriikidele pakuti hüvitist seoses ühikukuludega, mida oli nähtud eelmistel aastatel. ehk siis me jõudsime keskmise ühiku kuluni seoses inimressursside lähetamisega, aga me ei kasuta seda tehniliste vahendite ja laevade puhul. nimelt ettevalmistava tegevuse käigus jõudsime selleni et see suurendaks kulude määra ja ei oleks igati põhjendatud. ehk siis eksisteerib vajadus veel täiendavalt uurida tehniliste vahendite lähetamise kulusid. aga see uus lähenemine aitab eelarvet paremini kasutada, ühtlasi on selle ettevalmistamine leidnud aset eelarve eest vastutavate isikute võrguga liikmesriikidest või võrgustikuga ja loodetavasti ka edaspidi aitab see ametil paremini eelarvelisi vahendeid kasutada ja vältida ülekandmist või ka näiteks liikmesriikide poolset kulude üleprognoosimist, kui nad äh, aasta alguses oma tegevusi teevad, aitäh! aitäh ja EASO-st härra Adu, palun, palun piirduge paari minutiga Sure. Thank you, uh, Mr Vice Chair uh.... aitäh, härra aseesimees. koolitus. esiteks, tõepoolest ja, ja see on äh, keskse tähtsusega meie jaoks. Äh, tõesti paistab, et me olemegi nüüd äh, varjupaiga küsimuste suur koolitaja Euroopa Liidus, oleme kah kakskümmend seitse tuhat inimest välja koolitanud Euroopa Liidus selles valdkonnas ja kui rääkida oma personalist, siis selle kohta saame saata teile üksikasjalikumalt teavet, aga praegu on aeva, aega vähe. koolitus muidugi sõltub ametikohast, aga me suurendame koolitusealaseid pingutusi äh, selleks, et meie ametnikud oleks vähemalt samal tasemel kui liikmesriikides. nüüd põhiõigused üks põhjustest, miks üldse meie amet olemas on, seisneb ju ühe inimõiguse, õiguse saada varjupaika realiseerimises, ehk siis põhiõigused on meie lähenemise keskmes. tõsi on see, et meil põhiõiguste strateegia ei ole veel lõplikule kujule jõudnud. meil on küll laialdasi materjale seoses äh, põhiõiguste küsimusega ka koolitusmoodulid nii meie personalile kui liikmesriikidele ning ühtlasi ka Põhiõiguste Ametiga suhtleme tihedalt, meil on ka mitmeid ühisprojekte nendega. ning täheldan ka seda, et ameti uues ettepanekus on ette nähtud ka sellise põhiõiguste ametniku Fundamental Rights Office ametikoht, nagu ka Frontexi puhul. ma kuulsin, et üks küsimus oli ka minu tausta kohta. ma võin öelda, et ma olen jurist, kes on tegutsenud varjupaiga küsimustega kogu oma elu. Prantsusmaa mm, asjakohases ametis üle kümne aasta ja EASO-sse võeti mind aastal kaks tuhat kaksteist olen omanud mitmeid töökohti, tööga alustasin kaks tuhat kolmteist, aga muuhulgas olen ka näiteks koordineerinud Kreeka ümberpaigutamise skeemi, samuti töötasin ka Euroopa Liidu ja Türgi avalduse kallal ning enne praegust ametikohta vastutasin selle osakonna eest, mis äh, aitab liikmesriikidele pakkuda praktilist tuge. nüüd äh, ma saan aru, kõneaeg hakkab lõppema, komisjoniga, eriti Home peadirektoraadiga teeme tihedat koostööd ning äh, jah, oli teatud probleeme seoses vahejuhtumitega, aga nüüd on usaldusel põhinev suhtlus taas paigas, näiteks äh, peame videokonverentse iga kahe nädala tagant juhtivate töötajate vahel. jah, aega on tõesti vähe, aga ütleksin ka veel seda, et eh, koostöös liikmesriikidega kõik, mida me teeme, on ju liikmesriikide huvides ja seda tehakse koos liikmesriikidega, aga tõesti võib öelda, et on võimalik märgata teatud väsimist, kui nii tohib öelda, seoses ekspertide lähetamisega. tõesti, need on väga ressursimahukad. see probleem on isegi selline, et et ainult kakskümmend kuus protsenti meie töötajatest, kes on kuhugi lähetatud, on liikmesriikide eksperdid. alguses oli see protsent sada, praegu on kakskümmend kuus. ehk siis tuleb mõelda alternatiivsetele lahendustele ning mis tahes täiendav toetus liikmesriikide varjupaigaametitelt oleks väga teretulnud ja tõtt-öelda on ka väga vajalik selleks, et pakkuda seda äh, Euroopa Liidu lisaväärtust, mida on vaja koha peal pakkuda. nii palju minu poolt, aitäh! aitäh teile ja nüüd paluksin kõnelejate võrgustiku nimel, ma tean, palun piirduge kahe-kolme minutiga. Whether... jah, tulles nüüd selle küsimuse juurde, kas konsultandid on asendamas alalisi töötajaid, siis kui alaliste töötajate koosseisu vähendati. see protseduur oli selline äh, et otsiti täiendavat tõhusust ning teatud ülesanded anti teistele töötajatele edasi. aga kui jutt on nüüd sellistest tegevustest, <laughs> mida on ka päriselt vaja ametitel täita, siis üksikjuhtumeid eraldi hinnates leiti, et vahetevahel on vaja kaasata ka väliseid konsultante. aga see ei ole nüüd äh, ametipoliitika, et jah, neid peaks kaasama või ei peaks, seda ikkagi otsustatakse igal üksikjuhtumil eraldi nüüd lõivud. võrgustik tegeleb nende teemadega, mis puudutavad kõiki mm, ameteid, neljakümmend viit ametit, aga rahastust lõivudest saavad ainult kuus ametit. Nende nimel ma ei saa seega kõneleda. küll aga kirjalikus vastuses äh, ütlesime, et viis nendest kuuest ametist omavad teistsugust arvamust kui see üks amet, keda teie tsiteerisite. ehk siis nad ütlevad selgelt, et selline protsess, kus komisjon kogub lõivud kokku, on suurema halduskoormusega kui nende paika pandud automatiseeritud protsessid. ning kui nüüd rääkida nendest personaliprofiilidest ja suurenevatest lõivudest, siis sellele hetkel vastata ei saa, aga vastan millalgi hiljem, aitäh! aitäh tõesti väga lühidalt ja hästi vastatud. kui tohib, siis paluksime ka, et härra Han-, Sandus ähm, võtaks selle kontrolli koja poolt kokku. jah, minu kokkuvõte on väga lühike. aitäh kõikidele arutelus osalejatele, ma arvan, et see pakub väga head sisendit meie tööks horisontaalses küsimustes aasta kaks tuhat kaheksateist lõikes, suur aitäh teile! ja viimaseks härra Sarvamaa, meie raportöör, palun. jah, mina räägin umbes kakskümmend sekundit, rohkem mul aega ei ole. Eh, aitäh kõigile. kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on tõesti hea tulemusega seoses minu tööga selles valdkonnas ja kindlasti on võimalik eh, raport õigeaegseks tähtajaks, seitseteist detsember, äh, valmis saada ning kahekümne esimesel, kahekümne teisel jaanuaril komisjonis ka seda arvamust analüüsima. aitäh, härra Sarvamaa, sellega oleme ka lõpetanud, aitäh raportöörile, kolleegidele, ametitele, kontrollikojale, aitäh kohalolu eest ja ootame arutelu juba jaanuarikuus järgmisel aastal. ja nüüd on äh, võimalik ka pärast koosolekusaalist väljudes äh, vasakule pöörates nautida kokteili. ma arvan, et ka teised kolleegid on sinna oodatud. ja härra Sarvamaa lisab, et seetõttu ta sooviski nii kiiresti lahkuda.